Buenos días, si les parece bien. tere hommikut. jätkame oma komisjoni koosolekuga. ja täna on meil päevakorras esimeseks punktiks krediidireitinguagentuurid mis on väga päevakajaline küsimus, rääkisime sellest eelmisel nädalal Euroopa Süsteemsete Riskide Komitee presidendiga ja tänane kuulamine aitab meil koostada krediidireitingute teemalisi raporteid, härra Dominici on krediidireitingute raport, raportöör ja kõigepealt annan sõna proua Verena Rossile, kes on Euroopa väärtpaberituru järelevalve täitevdirektor, palun, proua Rossi, teil on kümme minutit. suur tänu, härra aseesimees, suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, tere hommikut teile kõigile! kõigepealt suur tänu, et kutsusite mind täna teie komisjoni, et ma saaksin teile tutvustada Euroopa väärtpaberituru järelevalve seisukohti seoses krediidiagentuuride määrusega ja uute ettepanekutega. kõigepealt paar sõna ka meie äh, järelevalve ametitöös krediidiagentuuridega, praegusel hetkel oleme me ametis muudetud krediidiagentuuride määruse sätet, sätete elluviimisega. seda tuntakse siis CRA kaks määrusena ja äh, alates esimesest juulist kaks tuhat üksteist vastutame me krediidiagentuuride ja registreeritud krediidiagentuuride järelevalve igapäevase töö eest kolmekümne esimesel oktoobril äh, eelmisel aastal äh, äh, registreeriti suurema osa krediidiagentuuridest ja me oleme esimesed järelevalvesammud juba astunud, oleme viinud läbi kohapeal inspektsioonid detsembrikuus peamistest krediidiagentuuridest ja kavatseme avaldada selle kohta aruande esimese, selle aasta esimese kvartali jooksul. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul viime me ka lõpuni oma aruandluse andmevahendite äh, koostamise lähtuvalt määrusele ja samuti ka oma SEREP keskse andmebaasi viime lõpuni, mis on investorite jaoks väga kasulik. samuti Äh, hindame me mitmete äh, mitte Euroopa Liidu riikide äh, õigusraamistikku, teeme koostööd vastavate järelevalveorganitega, see aitab meil tagada, et suurem osa kolmandate riikide reitingutest, mida praegusel hetkel kasutatakse meie reguleerimistöös, et neid saab ka tulevikus, tulevikus tõesti kasutada. nüüd ma räägiksin äh, mõningatest ettepanekutest, mida siin on tehtud krediidiagentuuride määruse kohta, ma arvan, et väga paljud ettepanekud mõjutavad krediidiagentuuride järelevalvet positiivses suunas, kõigepealt mis puudutab avalikustamist, siis asjaolu, et emiteerijad, sponsorid ja äh, struktureeritud finantsinstrumentide äh, algatajad peavad avaldama informatsiooni krediidi kvaliteedi ja äh, varade äh, kohta, see on väga kasulik, samuti krediidiagentuurid peavad avalikustama esmale kõikidelt klientidelt saadud tasu ja oma hinnapoliitika üksikasjad. teine oluline no, muutus on huvide konflikti ärahoidmine, nende sätete kohaselt ei tohi krediidiagentuurid krediidireitingut koostada, kui nende aktsionärid, aktsionäridel on huvid hinnatavates üksustes või siis krediidiagentuuris on reitingu reitingu aluse organi aktsionäre sellised äh, aktsioni, äh, aktsiate omamine risti põiki um, tuleb ära hoida, me leiame, et tegemist on oluliste sätetega tõeliste või võimalike krediidiagentuuride ja aktsionäride konfliktide ärahoidmine, huvide konfliktide ärahoidmine on oluline samm õiges suunas. positiivne on ka see, et ESMA peab tegema ettepaneku ühtlustatud reitinguskaala kohta kõikide krediidiagentuuride jaoks Euroopa Liidus. aga nagu öeldud, äh, turul osalejad ei suuda hallata ega, ega äh, võrrelda kõiki reitingu võimalikke reitinguskaalasid ja ühtlustatud reitinguskaala aitaks seda probleemi vältida, selline äh, reitinguskaala aitaks muuta meie süsteemi läbipaistvamaks, koostoimivamaks ja võrreldavamaks, see aitaks üldiselt kaasa reitinguprotsessi läbipaistvuse suurendamisele ning äh, parandaks konkurentsi. samuti äh, ettepanek nõuab ka, et liikmesriigid rakendaksid tsiviilvastutuse põhimõtet krediidiagentuuride määruse eiramise puhul, ka siis, kui, kui tegemist, sõltumata sellest, kas tegemist on tahtliku äh, või tegevusega või raske äh, hooletusega. ja äh, selline ettepanek aitaks ka tagada kõrge kvaliteediga reitinguid kõikides krediidiagentuurides, nagu ma hiljem teile selgitan on seotud ka kohustusliku rotatsiooni ettepanekuga me oleme nõus, et äh, kom-, et me peame liikmesriikide menetluskorda arvesse võtma, aga me peaksime siiski tegema seda hoolikalt, sellepärast et liikmesriikide süsteemid on väga erinevad ja mõnikord vastuolulised. samuti tuleb äh, arvestada äh, seda, et osaliselt võib olla tegemist tõendamiskohustuse ümberpööramisega, meie eesmärgiks igal juhul peab olema täiesti tasakaalustatud süsteem, mis aitab meil saavutada soovitud tulemusi nüüd ma rääkisin äh, mõningatest positiivsetest ettepanekutest äh, ja nüüd ka mõningad hoiatussõnad äh, meie krediidiagentuuride kolmanda määruse ettepanekuga seoses. kõigepealt ettepanekus esitatakse ka nõue, et ESMA peab hindama metoodika ettepanekuid, mustandeid, selleks, et need, need saaksid jõustuda. ettepanekus on õigusega öeldud, et ESMA peab oma Äh, hinnangus äh, lähtuma samasugustest tingimustest nagu praeguse määruse puhul, äh, siis mitte sekkumine reitinguprotsessi on üks nendest põhimõtetest. meie praegune siiski piiratud, küll järelevalvekogemus näitab, et see uus roll võib esmapuhul tekitada just nimelt selle mittesekkumise ja sõltumatuse küsimuses probleeme ja üks võimalik lahendus oleks äh, võib-olla tööstuse poolt välja töötatud üldised standardid reitinguprotsessile ja esma ajaks siiski ainult järelevalve rolli äh, ja kannaks hoolt selle eest, et kõik krediidiagentuurid peaksid kinni nendest äh, tööstuse või selle sektori standarditest. teiseks, kohustuslik rotatsioonipõhimõte analüü-, analüsaatorite ja, ja krediidiagentuuride jaoks ma toetan komisjoni ettepanekut, et me tahame saavutada paremat konkurentsi krediidiagentuurides äh, ja me ei tahaks, et ainult kõige äh, suuremate krediidiagentuuride äh, reitinguid arvesse võetakse, aga võib tekkida siiski lühikeses perspektiivis ka risk, et väiksed krediidiagentuurid pakuvad odav, odavamaid hindu, vaid kõrgemaid reitinguhindasid äh, ja see seab ohtu äh, meie reitingute kvaliteedi. kui uued turule tulijad, väiksed krediidiagentuurid on valmis tegema selliseid järeleandmisi, siis pole sugugi mitte kindel, kas lühikeses perspektiivis on neil olemas ka kõik vajalikud eeltingimused, vajalik personal, menetlused, süsteemi kontrolliprotsessid see risk võib tõesti võib-olla olla selline kasvuraskus, mida on võimalik kiiresti ületada ja pikemas perspektiivis on võimalik saavutada tõesti paranenud konkurents, aga seda riski ei tohiks siiski unustada, kuivõrd äh, praegu on tegemist tähtsa ajahetkega meie turgude ja krediidireitingute seisukohast. siis esma uus äh, äh, tegevusvaldkond, kontsentreeritud riskid turu, turu kontsentreerimise äh, risk, mida me peame hindama, tavaliselt peavad seda hindama konkurentsi järelevalveasutused, ESMA on loomulikult valmis täitma ülesandeid, mida õigusloojad äh, talle annavad, aga ESMA peab sellise turu kontsentreerimise riski hindamiseks äh, õppima ära uue metoodika ja ESMA võib olla sattuda eba soovitavasse olukorda, kus meil on, me peame ühelt poolt tagama turu stabiilsuse ja teiselt poolt tagama konkurentsi väärtpaberiturul. ja lõpetuseks kaks asjaolu sellest ettepanekust, mis mõjutavad meie järelevalveasutuse tööprotsesse ja valmistavad muret meie personalile. kõigepealt esimesest juunist kaks tuhat neliteist peaks ESMA tagama kolm, hindama kolmandate riikide äh, Ähm, suutlikkust rakendada krediidiagentuuride määruse kolmanda versiooni sätteid. juba praegu me viime mitte Euroopa Liidu riikidega äh, läbi äh, hindamisi, teeme koostööd, vaatame, kas kolmandate riikide äh, Äh, õigusraamistikul on samasugune regulatiivne mõju äh, ja saavutatakse samasugused äh, eesmärgid nagu Euroopa Liidu määruse puhul, aga kui me oleme pannud konkreetse kuupäeva paika ja viitame konkreetselt krediidiagentuuride määruse kolmandale versioonile, siis võib tekkida raskusi meie koostöös praegusel hetkel väga paljud sellistest ettepanekutest ei ole üks osa G kahekümne ei oska raamistikust aga, ja veel esma äh, kavatsuste ja äh, hea usu suhtes võib ähm, kolmandatel riikidel tekkida sellisel juhul ka teatavaid kahtlusi. ja teiseks, äh, ma pean kordama seda, mida olen juba varem öelnud, esmal peab olema piisavalt aega selleks, et nõutud tehnilisi standardeid ellu viia ja vastu võtta. praegusel hetkel on tähtajaks seatud esimene jaanuar kaks tuhat kolmteist ja see tähtaeg on liiga lähedal uue määruse tõenäolisele vastuvõtmise kuupäevale. meile tuleks anda piisavalt aega, mina äh, olen korduvalt öelnud, et see on, äh, peaks olema üks aasta selleks, et me saaksime koostada, konsulteerida, kokku leppida teiste äh, tehniliste standardite osas ja meie kvaliteet oleks kõrge, nagu parlament meilt nõuab. suur tänu! Eh, Senora. suur aitäh, proua Ross selle eest, et te ajast kinni pidasite. järgmine kõneleja on Norbert Gaillard, majandusteadlane ja temal on viis minutit kõneaega, palun. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, keskendun oma kõnes kolmele teemale. kõigepealt räägin rotatsiooni põhimõttest ning konkurentsist reitingufirmade vahel, teiseks reitingu öö, äh, krediidireitingute kvaliteedist ning sellest kolmandaks, et äh, liialt toetutakse äh, krediidireitingutele. niisiis, kõigepealt rotatsiooni põhimõte ning konkurents reitingufirmade vahel äh, minu arvates äh, on äh, reitingufirmade strateegias teatud ebakindlust, kui hakatakse kasutama seda rotatsioonireeglit. Äh, kas ähm, näiteks krediidireitingufirma lõpetab emitendile reitingu andmise, kui kolmeaastane periood on lõppenud või jätkab seda? kui ta lõpetab reitingu andmise emitendile, kui kolmeaastane periood on lõppenud, siis tekib risk, et uus emitendile antud reiting saab olema märksa laiem või kõrgem kui see lõppev reiting. ja öö, äh, sellisel juhul tähendab see, et võib tekkida selline kunstlik efekt, aga kui emitent projektile annab reitingu teine reitingufirma, siis sellisel juhul see tulemus on või see mõju on väiksem. kui äh, krediidi reitinguagentuurid ähm, annavad tellimata reitingu emitendile, kui kolmeaastane periood on lõppenud, siis see reegel on väikese mõjuga, sellepärast et suurfirmad saavad, suur äh, reitinguagentuurid saavad jätkuvalt anda ka tellimata reitinguid. Äh, ja sellepärast minu arvates, kui kolmeaastane periood on lõppenud, siis reitinguagentuuridel peaks olema keelatud eh, reitingu andmine, ükskõik kas tellitud või tellimata, sellele emitendile. sellele vaatamata see rotatsiooni põhimõte on ähm, suhteliselt äh, ebapraktiline, sellepärast et see äh, takistab reitinguagentuuride tegevuse hindamist. sellepärast mul on ähm, alternatiivettepanek iga reitingu ala jaoks võiks uues ettepanekus määrata lävendi maksimaalne protsent siis ähm, ja äh, rohkem sellest protsendist äh, reitinguagentuurid ei tohiks tellitud äh, reitinguid anda. see tähendab seda, et emitendid, kellel ei ole reitingut ja emitendid, kellel on juba reiting, aga kes soovivad täiendavat saada, nad peaksid seda taotlema väiksemalt reitinguagentuurilt. kui nüüd kvaliteedist rääkida, siis krediidireitingud ei saa olla usaldusväärsed, kui eh, neid andvatel ettevõtetel ei ole piisavalt suurt per-, eh, personali, need reitingud ei ole järjepidevad, prognoositavad ja stabiilsed, täpsed ja kui neil puudub järelevalve esma poolt. mina öö, ehm, pooldan vägagi komisjoni ettepanek, et reitinguagentuurid peaksid väga läbipaist-, jätkuvalt and-, neil peaks olema läbipaistvus olemas selles osas, kui palju personali neil erinevate varaklassidega töötab. ja tegelikult võiks kaugemalegi minna, sellepärast et mm, praegu näiteks analüütik saab silma peal hoida kolmekümnel eh, emitendil, eh, minu arvates see ei jäta talle piisavalt aega ühegi jaoks nendest, nii et minu arvates ei, ei tohiks see ühe inimese kohta emitendide arv olla kõrgem kui viisteist reitingute prognoositavust ja stabiilsust võiks parandada ka niimoodi, eh, kui kõik reitingu alandamised, nende, e-, kui nende eel käiks nii-öelda negatiivne prognoos ja ähm, reitingu tõstmise eel käiks positiivne prognoos. kolmandaks Äh, on mul ettepanekud ka kvaliteedi ja täpsuse kohta äh, reitingute osas. minu arvates peaks äh, seadusandja mõtlema nii absoluut, absoluutse kvaliteedi kui suhtelise kvaliteedi peale. iga reitinguagentuur peaks avaldama oma makseviituste määra öö, öö, iga sektori kohta ja ka täpsuse määra. ja esmal peaks olema õigus kommenteerida neid teste, tulemusi ja ühtlasi tuua esile ehm, iga reitinguagentuuri tugevad ja nõrgad küljed. esmal peaks olema õigus ka hinnata reitinguagentuuride töö tulemuslikkust võrreldes nende piirituse määri ja täpsuse määri iga sektori osas. edasi, neljandaks komisjoni ettepanekus on öeldud, et reitinguagentuurid peaksid esitama oma metoodika esmale hindamiseks ja seda metoodikat nad saaksid hakata kasutama vaid seejärel, kui ESMA on selle kinnitanud. see ettepanek on vägagi positiivne ja kindlasti suurendab läbipaistvust. E, e, igal juhul ESMA e, töötajad peaksid saama reitinguagentuuride metoodikat hinnata minu arvates ähm, on liiga palju hakatud äh, kasutama just nimelt neid reitinguid, nii et see on seotud minu kolmanda teemaga. Äh, vanasti tegelikult reitingud olid äh, välja töötatud selleks, et toetada väikeinvestoreid ja seetõttu neid reitinguid, reitinguagentuuride reitinguid ei saa kasutada aseainena suurfinantsinstitutsioonide asjakohase hoolikuse siis aseainena. pangad, investeerimisfondid ja nii edasi, neil peaks olema enda krediidihinnang olemas ja nad peaksid ka alati hindama tagantjärgi, kuidas nende prognoosid ähm, paika on pidanud ning Keskpank peaks oma reitingumäärad välja töötama. suur tänu, härra Kajar ja järgmisena annan sõna Makoto Tsumile Jaapanist. palun, teil on viis minutit. suur tänu, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. lubage mul kõigepealt äh, oma ettevõtet tutvustada Jaapani krediidireitinguagentuuri. me oleme reitinguagentuuride turul olnud üle kolmekümne viie aasta ja me oleme olnud äh, aktiivsed ka Euroopa Liidus ja USA-s. kõigepealt tahaksin rääkida huvide konfliktist ja maksemudelist. jah, tõesti, emitent maksab mudelis on tõesti huvide risk, äh, huvide konflikti risk olemas, kuid ka alternatiivsed mudelid nagu investor maksab mudel võib ka oma sisemise krediidiriski haldamise parandamine võib endaga kaasa tuua huvide konflikte. emitent maksab mudeli puhul tahaksin ma tsiteerida äh, professor Gustavo Mansot reitinguagentuur ei peaks mitte ainult andma tõelise pildi ettevõtte krediidivõimekusest, vaid peaks arvestama ka, ka ettevõtte äh, vanusega. kui reitinguagentuurid ei ole huvitatud nende ettevõtete või riikide ellujäämisest, mida nad hindavad, siis äh, nad ka alandavad reitinguid kiiremini, kui nad seda muidu teeks ja see muidugi äh, oleks pig- äh,, ei ole väga kasulik äh, emitent maksab mudeli pooldamiseks. Ameerika suuremate reitinguagentuuride puhul äh, ongi just see probleem, mida meie Jaapanis oleme üritanud vältinud, me oleme väga ettevaatlikud äh, reitingu alandamisel ja me väldime turutrendide järgimist või nende kiirendamist. teiseks äh, oleks vaja parandada praegu turgu moonutavat oligopolistlikku olukorda. sellest on tegelikult ka vastav sektor aru saanud, kuid küsimus on selles, kuidas seda teha Äh, selles suhtes Jaapan on jällegi heaks näiteks. Äh, kaks Jaapani reitinguagentuuri võitlevad Ameerika suurte hiidudega ja on siiamaani on nad võitnud ka turu usalduse. ja Jaapani ettevõtete võlakirjad Jaapani turul, nende puhul äh, umbes kaheksakümmend protsenti äh, on hinnatud ka Jaapani krediidireitingute poolt. ja ma tervitan Euroopa Liidu algatust luua Euroopa krediidireitingu agentuur või agentuurid. reitinguagentuurid, äh, mis annavad reitingut äh, teatud riigis või piirkonnas, peaksid aru saama selle regiooni või riigi poliitilisest ja äh, sotsiaalsest struktuurist ja samamoodi ka vastava regiooni ettevõtete kultuurist. kuid äh, sellest kõigest arusaamine on väga raske, eriti äh, mõeldes ka selle peale, et äh, turu suurus ja turu omaks võtta on suurteks raskuteks tegemist on äh, iroonilise olukorraga, nimelt sellepärast, et olukorda küll äh, parandati ja tingimusi muudeti äh, raskemaks, aga sellegipoolest on väga raske uutel ettevõtetel tulla turule ja võidelda Ameerika hiidudega sellepärast peaks lubama uutel tulijatel turule ja ka peaks toetama ka väikese ja keskmise suurusega reitinguagentuuride teenuste kasutamist. ja sellepärast selleks, et konkurentsi toetada, tuleks äh, suuren-, suunata ettevõtteid äh, selleks, et äh, nad kasutaksid äh, kõiki erinevaid vastava regiooni võimalusi. mis puudutab oligopolistlikke struktuure, siis kohustusliku roteerumise puhul ma ei usu, et sellel oleks mõju, mida soovitakse. kui aga on kvalifitseeritud reitinguagentuurid olemas, mis soovivad Euroopa turgudele kas tulla või seal aktiivsed olla, siis võib-olla oleks mõtet seda roteeruvat äh, süsteemiga probleemida kuid sellega on ka probleeme, sellepärast et äh, kõik kõik äh, reitinguagentuurid ei esinda samasugust kultuuri ja ei ole tegevad kõikides äh, valdkondades. lõpetuseks riigivõlakriis, mida tahaksin ka paari sõnaga kommenteerida. Äh, krediidivõimekuse ja riigivõlakriisi ohu hindamisel on väga tähtsaks hinnata poliitilist algatusvõimet, pühendumust ja ka inimeste visadust see on just see, millega Ameerika suuremad krediidireitingu agentuurid äh, ei ole arvestanud, kui nad euroala riikide äh, riigivõlgasid hindavad. kuigi reitinguagentuurid on erakätes, äh, tuleks neid toetada ka avaliku sektori poolt ja seega ka avaliku vastutuse kaudu, sellepärast et reitingud mõjutavad turgu, riikide ja rahvaste saatust. suur tänu! suur tänu, härra Utsumi ja nüüd annan sõna härra Thierry Filoponon, kes on äh, organisatsiooni Finance Watch peasekretär, palun härra. suur tänu! mul on suur au siin selle, sellest tähtsast teemast rääkida. väga paljude erinevate alateemade hulgast, mis meie tänases päevakorras on ja mille kallal me peame tööd tegema, tahaksin mina keskenduda ühele alateemale. selleks on äh, meie äh, finantssüsteemi liigline, liigne sõltuvus krediidireitingutest ja selle protsükliline mõju. me teame, äh, milline on see kontekst, meil on kriis, äh, on tehtud vigu ja me teame iga kord, kui avaldatakse mingisugune reiting, siis toimub raske arutelu, see on kõik väga vastuoluline. ja mida me saame siis teha selleks, et tegeleda selle krediidireitingutest liigse sõltuvuse küsimusega. selleks on kaks võimalust. kõigepealt püüda piirata nii palju kui vähegi võimalik seda võimalust, et reitinguagentuurid teevad vigu. on mitmeid ettepanekuid ja palju, paljusid huvitavaid ettepanekuid, komisjoni direktiivi ja määruse ettepanekud ja äh, me võime kõike sellest rääkida. see on üks lähenemisvõimalus. teine lähenemisvõimalus oleks äh, seda süsteemi korraldada nii, et kui krediidi agentuur teeb viga, vea, siis see ei mõjuta kogu süsteemi ja sellest ei sünni kohe ülemaailmne katastroof. mina tahaksin täna keskenduda sellele teisele lähenemisele, sellepärast et tegelikult eh, eks see maailm ole selline, et vigu tehakse alati ja vigu on alati tehtud, eh, hoolimata sellest, et me püüame neid vigu vältida eh, kogu hingest aga kuidas me siis ehitame üles sellise süsteemi, kus ühest konkreetsest äh, arvamusest ei sõltu kogu äh, finantsturgude ja kõigi majandusotsuste tulevik? kõigepealt pidage meeles seda, et äh, reitinguagentuuridel on kahene roll, nad on üheaegselt nii kohtunikud kui ka vandekohtu liikmed. kohtuna nad hindavad krediidisuutlikkust, krediidi väärtu-, väärikust nii-öelda, see on analüüs, mida tuleb teha ja ka samus on krediidiagentuuridel ka äh, vandekohtu roll, sellepärast et nad osaliselt on ka reguleeriva funktsiooniga äh, sellepärast, et ettevõtete juhid enam ei hinda ise krediidi, krediidi sobivust äh, ja sõltutatakse üha rohkem krediidiagentuuridest, aga sõltub ka, aga oluline on ka see, kuidas krediidireitinguid avaldatakse, räägitakse investeerimisjärgu krediidireitingutest, mitte krediidi, äh, investeerimisjärgu krediidireitingutest, rämps äh, krediidireitingutest ja kõigest sellele on väga vähe tegelikult reaalset see reaalset tähtsust selline krediidireitingute äh, avaldamine tekitab sellise kuristiku äh, tunde äh, karjainstinktiist sõltuvalt ja kui me, ma räägiksin sellest põhjalikumalt, kui reiting, reitingut muudetakse investeerimisjärgu krediidireitingust mitte investeerimisjärgu krediidireitingule, siis on mõned sunnitud müüma äh, kuivõrd äh, surve on äh, nii suur, et äh, vallandub finantsturu karjainstinkt. sellel probleemil on kolm põhjust ja kolm lahendust. kõigepealt määruses tuleks kõik viited krediidireitingutele kõrvaldada, seda on tehtud praegu komisjoni muudet-, direktiivi muutmisettepanekust ja see on väga hea, seda tuleks laiendada Euroopa Keskpanga eeskirjadele Äh, samuti ka äh, tagatisnõuete kohta taasfinantseerimise tehingute puhul, kui me vaatame keskpanga eeskirja, siis krediidireitinguid on igal pool mainitud. teiseks, äh, ettevõtete juhid kasutavad krediidireitinguid, ka seda tuleks käsitleda, et seda on tehtud direktiivis, meie arvates peaksid sõnastused olema selgemad, tugevamad ettevõtete juhid ei tohiks oma sisereeglites viidata väliskrediidireitingutele üldse. ja viimane punkt meie arvates, krediidireitingud on arvamused, arvamused, mis kajastavad ka makseviivituse võimalisust ja seetõttu ei tohiks neid hinnata mitte tähtedest koostatud koodiga, vaid hoopis arvamusega, kus on kirjeldatud, miks, mi-, see nii on ja milline on olukord, kuidas äh, asjad on ja samuti äh, peaksid reitinguagentuurid äh, avaldama emitendi makseviivituse määra ja sellest kõigest piisab, kui on tõenäosus, makseviivituse tõenäosus ja siis seda saab väljendada tekstis ja ESMA saab selle üle järelevalvet teostada. kui me räägime krediidireitingute standardimise metoodikast, siis ESMA võiks äh, hinnata makseviivituse määra keskmist, äh, keskmine on väga lihtne näitaja ja seega ei saa mitte keegi kogu süsteemi mõjutada. ja see aitab meil äh, aidata reitinguagentuuridel täita oma põhirolli, hinnata krediiti, kuid äh, samas äh, mitte mõjutada kogu finantssüsteemi toimimist. aitäh! suur aitäh eh,, härra Filippono! järgmisena saab sõna proua Sonja Van Torp Societe Generalist, kes tegeleb reitingusuhetega ja esindab siin Euroopa Pangandusföderatsiooni, teil on sõna viieks minutiks. daamid ja härrad, suur aitäh, et mul on võimalus siin avaldada eh, Societe Generali ja Euroopa Pangandusföderatsiooni seisukohti. pangandusföderatsioon tervitab eesmärki, mis on seotud nimelt eh, suurendada reitinguagentuuride sõltumatust ning edendada konkurentsi. samas arvame me, et eh, komisjoni ette pandud kohustuslik rotatsioon vajab veel täiendavat analüüsi pangandussektor seni kasutab rohkem krediidireitinguid kui ükski teine sektor, eh, nii eh, emitentimise mõttes, sageduse mõttes kui ka eh, praeguste seadusandlike nõuete osas. Euroopa pangad peavad igal aastal andma üle pooleteise triljoni uue võlakirja, enamik nendest on reitinguga ja rotatsiooni põhimõte on see, ka pankade jaoks palju suurem öö, äh, probleem kui teiste sektorite jaoks. võlainstrumendid on otseselt seotud öö, äh, emitendi reitinguga. ja siin on oht, et Euroopa võlainstrumendid võivad muutuda öö, äh, ebaatraktiivseks öö, teistele investoritele erinevate regioonide investoritel oli erinevad eelistused ja sellepärast Euroopa pankadel on tavaliselt vähemalt kolme krediidiagentuuri ähm, reiting. USA-s varahaldurid äh, nõuavad tavaliselt kolmelt kohalikult reitinguagentuurilt reitingut ähm,. arvestades seda, et üle poole maailma äh, sajast suuremast varahaldurist on väljaspool Euroopa Liitu, on Euroopa pankadel väga piiratud ähm, paindlikkus. kui liiga äh, kiirustada selle kohustusliku rotatsiooniga, siis see võib äh, väga tõsiselt äh, kahjustada Euroopa pankade refinantseerimisvõimukust. olen aga, ütlen aga ausalt teile välja samas ka, et Euroopa pangad ei ole ka ise jõudnud konsensusele võimalike alternatiivide osas sellele praeguse ette pandud rotatsioonile, kuna see on meie jaoks uus ja konsulteerimisel meid ei kaasatud. Societe Generale leiab, et äh, tegelikult äh, rotatsiooni peale peaks mõtlema, vaatamata sellele, et on siin tehnilisi küsimusi. Äh, pankade ja reitinguagentuuride suhe on tasakaalust väljas, reitinguagentuuridele on tohutu kaal antud finantsturgudelt, Äh, samas äh, peavad neid väga tähtsaks ka seadusandjad ja Euroopa Keskpank ja äh, seega reitingud on pankade igapäevaseks eluks saanud. reitinguagentuurid praegu, nad annavad ainult arvamust, aga samas minu igapäevased kogemused on näidanud, et nad on muutunud järjest seadusandja sarm-, sarnasemaks arvestades nende nõudmisi. ja järjest rohkem nõutakse eh, informatsiooni nende poolt. meie arvates Societe Generalis info avalikustamine peaks olema väga rangelt reguleeritud niimoodi, et kõiki emitente koheldaks võrdselt ja kõik agentuurid saaksid samasuguse konfidentsiaalse informatsiooni, kui seda antakse. Euroopa pangad kasutavad ähm, järjest rohkem äh, kasutavad rahvusvahelisi äh, finantsaruandlusstandardeid, neil on kolmanda samba raportid äh, ja kvartaalset raportit, seal on ka standardne informatsioon, aga reitinguagentuurid kasutavad oma metoodikat, ehm, vahel on need eh, omavahel vastuolus ja seega on tulemuseks konkurentsivaenulik eh, töö, mis on tõsiselt kallutatud USA poole. sellepärast Societe Generale leiab, et reitingu metoodikat ei tohiks mitte ainult äh, tähelepanelikult äh, analüüsida, need äh, oleks vaja harmoneerida, on vaja ühtset raamistikku, on vaja kindlustada seda, et Euroopa pankadel oleks jätkuvalt juurdepääs kapitaliturgudele. Euroopa on alati õppinud kriisidest, Societe Generalis leiame meie, et enne kui võetakse kasutusele kohustuslik rotatsiooni põhimõte, on vaja harmoneerida info, mida antakse reitinguagentuuridele ning ka reitingu metoodika. komisjoni ettepanek on võimalus parandada reitingu, krediidireitingute kvaliteeti, vähendada tasakaalutust agentuuride vahel ja nii edasi. aitäh! suur tänu! ja nüüd sõna Markus Kraalil palun. Thank you, Mr Chairman, for the opportunity suur tänu, härra esimees, et andsite mulle võimaluse täna siin rääkida, see on mulle suur au ja rõõm ja tahaksin mainida veel mõnda lisaelementi, mida pole siiamaani mainitud. tahaksin kõigepealt kokku võtta selle, mis on meie arvates probleemid praegusel hetkel krediidireitingu agentuuridega, siin saab, tuleb kõigepealt rääkida huvikonfliktist eh, sellest äh, emitent maksab mudelist ja sellest, et osanikud äh, kattuvad ja teiseks meil on probleeme siin praegu monopolistliku turu olukorraga, kus kaks kõige suuremat reitinguagentuuri, agentuuri Moody's ja äh, Standard and Poor's, nende osanikud kattuvad ja sellega on problemaatiline kasumimäär käibest ja kolmandaks, meil ei ole siiamaani ikka veel piisavalt vastutust, mida on juba ka eelnevalt mainitud ja meie sooviksime siinkohal öelda, et äh, huvide konflikt, eriti just äh, huvide konflikt, mis peaks äh, olema roteerumisettepaneku aluseks, ei ole meie arvates kõige parem, sellepärast et see tegelikult veelgi tugevdaks praegust monopolistlikku olukorda turul ja nelikümmend kuni kuuskümmend protsenti kasumimäärast on midagi, mida me teistes sektorites ei kohta rotatsiooni probleemi puhul on tegemist nii-öelda järjekorraga, kus tegelikult äh, turu põhimõtetest kinni ei peeta ja ei ole võimalik turu osalejatel analüüsida ka kulude, tulude suhet, äh, kvaliteeti hinda ja nii edasi, nii et äh, tegelikult äh, peaks olema teistsugused põhimõtted krediidireitingu valimiseks kui need, me peaksime sellepärast pigem valima investor maksab põhimõttel selleks, et äh, meil oleks korralik turuplatvorm, mis oleks ka korralikult reguleeritud. tõsiasi, et roteerumine kui selline võib-olla tuleb Euroopa krediidireitingu agentuurile kasuks, ei peaks olema põhjuseks, et me paneme silmad kinni selle negatiivsetel külgedel. probleemi ei ole võimalik lahendada, kui me lihtsalt ütleme, et äh, reitingud äh, ei ole enam piisavad. kui me räägime siin toote vastutusest, siis meie tervitame seda algatust ja äh, Äh, seda on võimalik saavutada ainult siis, kui krediidireitingu agentuuride ja investorite vahel sõlmitakse leping, sellepärast et äh, investorid on need, kes äh, kaotavad oma raha siis, kui krediidireiting ei ole olnud põhjendatav. jah, me peaksime pigem põhinema kvaliteedil ja analüüsi põhimõttel. kolmandaks kolmas äh, komisjoni ettepanek äh, paluda regulaatoril ka reitingumetodoloogiat kontrollida ja igasugune metodoloogia muutmine peaks saama ka esmaheakskiidu. meie arvates ei ole see päris õige lähenemine, sellepärast et see jällegi vähendab konkurentsi ja see võib endaga kaasa tuua reitingumetodoloogiate ühekülgsuse, see jällegi toob endaga kaasa koondumisriski, eriti siis, kui selgub, et kasutatud metodoloogia ei olnud õige või oli vigane ja see võib endaga kaasa jällegi tuua äh, kapitali äh, liikumise moonutamise. Need on äh, trendid, mida me nägime minevikus, siis kui me vaatame Ameerika kinnisvara turumulli, sest seal oli ka probleeme metodoloogiaga, agentuurid olid, krediidiagentuuride tegutsemine oli vigane ja see enda, tõi endaga kaasa probleeme turul. päris pikka aega tegelikult esmal, kui see, kui regulaatoril ei ole ka mitte mingeid võimekust äh, seda ülesannet täita, mida talle pannakse peale ja see tähendab ka seda, et meil tegelikult ei ole võimalik olukorda lahendada. meil on tegelikult ettepanek, kuidas äh, meil oleks võimalik sisse viia turupõhimõtetel põhinev kontseptsioon ja selle puhul on äh, äh meil tegemist äh, agentuuridega, kus arvestatakse kõike, kogu informatsiooni, mis turul on olemas, kasutada ei tohi salajast informatsiooni, sellepärast et me leiame, et salajasel informatsioonil ei ole mitte mingit empiirilist tõendust. peale selle kõikidel osapeatel peaks olema juurdepääs sellele informatsioonile, ei tohiks olla mitte mingit diskrimineerimist mitte mingis vormis. kõikidel osapooltel peaks olema võimalus seda informatsiooni kasutada, seda avaldada ja siis investoritel on võimalik tsentraliseeritud platvormil reitinguid agentuur, reitinguid reitinguid osta ja neil on võimalik siis nii-öelda silmast silma kohtuda sellega, kes neile reitingut annavad. ja lõpetuseks veel üks märkus, nimelt et me ei näe praegusel hetkel, et ähm, võlakriis juhiks praegusel hetkel reitinguagentuuride äh, turu haldamisprobleemiks on see, et reitinguagentuurid praegusel hetkel alandavad reitingut äh, ja peegeldavad seal tegelikult turuosaliste hirme. ei ole võimalik praegusel hetkel saada äh, vaja meil saada paremaid agentuure, vaid meil on vaja rohkem läbipaistvust, aitäh! suur tänu, härra Krell ja nüüd annan sõna meie tänase kuulamise viimasele sõnavõtjale, proua Susan Launi Fitch Ratings äh, nõukogu liige. suur tänu! austatud aseesimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et kutsusite mind sellele tähtsale arutelule krediidiagentuuride teemadel. me mõistame, miks krediidiagentuurid on õigusloojate tähelepanu keskmes ja me saame aru, et teatavad USA kinnisvaraturuga seotud väärtpaberite reitingute puudujäägid ja nende väärtpaberite ümberkantimine on olnud problemaatilised, me saame aru, et krediidireitingud on väga tähtsad äh, osalejad finantsturgudel ja me teame, et me peamegi olema prožektorite valguses ja me oleme seetõttu viinud läbi tõsiseid muudatusi oma meto-, metoodikas, sisepoliitikas ja menetlustes ja, ja samuti oleme avatud uutele mõjutustele hi-, ja äh, hiljutised arengud on äh, viinud komisjoni mm, krediidiagentuuride määruse muutuse meile ja me oleme nõus üleüldiselt komisjoni seatud eesmärkidega, me tahaksime suurendatud äh, konkurentsi, paremat läbipaistvust reitingute turule ja meie oleme aidanud kaasa nende eesmärkide saavutamisele, me oleme viimase kahe aastakümne jooksul olnud ainukeseks konkurendiks Moody'sele ja Standard ja Boor'sile ehkki me oleme palju väiksemad kui nemad, samuti me toetame seda, et äh, me peaksime kõrvaldama mehaanilise sõltuvuse reitingutest, aga siiski leiame, et paljud komisjoni äh, hiljutistest ettepanekutest toovad tegelikult kaasa vähem läbipaistvust, vähem konkurentsi ja veel suuremat sõltumist reitingutest. praegusel hetkel äh, on võimalik, et tekivad soovimatud kõrvalmõjud selliste ettepanekute puhul ja tekib tõsine risk, et et see ettepanek Äh, raputab äh, negatiivselt Euroopa kapitaliturgu ja ük, ma räägiksin täpsemalt ühest äh, problemaatilisest punktist, aga ma paluksin, et te lugeksite läbi kogu minu kirjalikult esitatud materjali ja, ja analüüsitaksite ka seda, aga räägiksin praegu rotatsioonist. meie Fitch oleme alati toetanud konkurentsi Äh, ja me oleme võidelnud Moody'se ja Standard ja Poorsi vastu kakskümmend aastat ja me oleme suutnud krediidikreitingute puhul EMEA-s suurendada oma turu osakaalu ainult seitsmeteistkümne protsendini, Moody'se puhul on see kolmkümmend seitse protsenti, nelikümmend kolm protsenti Standard ja Poorsi puhul. me tahaksime seda duopoli, duopooliat äh, lammutada, aga me oleme veendunud, et komisjoni ettepanekute osad tegelikult hoopis suurendavad nende topoolia staatust. iseäranis see asjaolu, et iga krediidiagentuur võib iga emitendi kohta eh, esimesena esitada ainult kümne väljalaske kohta arvamused, aga teine krediidiagentuur esimees palub kõnelejal rääkida aeglasemalt, vastasel korral eh, tõlgid ei saa eh, tõlgitud, teie ettekannet. kas ma peaksin alustama äh, uuesti või lihtsalt jätkama, küsib kõneleja iseäranis äh, problemaatiline on ettepanek äh, et krediidiagentuur võib hinnata iga emitendi puhul ainult kümmet väljalaset ja siis peab leidma aset roteerumine ja miinimumaeg enne roteerumist on üks aasta, aga teine hindav krediidiagentuur võib hinnata väärtpabereid või väljalaskeid kuus aastat, pidades silmas, kui suur turuosa on Moody'sil ja Standard Poor'sil, siis olen ma veendunud, et teiseks krediidiagentuuriks saab üks neist kahest suurest ja selles kontekstis äh, tasub pöörata tähelepanu sellele, et viimase kolme aasta jooksul üle kaheksakümne panga oleksid pidanud pärast uut aastat äh, pida-, vahetama oma äh, agentuuri pärast kümne, lähtuvalt kümne, kümne väljalaskereeglist. sama kehtib kahekümne viie suure korporatsiooni kohta, sealhulgas Telekom, Deutsche Bahn, Volkswagen, EDF, BP ja Volvo AB. ja äh, selleks, et roteerumise nõudeid täitja, emitendid tõenäoliselt äh, kasutavad maksimaalselt kahte krediidiagentuuri korraga ja see ei ole kooskõlas äh, investorite ja reguleerijate sooviga äh, näha turul rohkem arvamusi. me oleme veendunud et, et viiskümmend viis protsenti emiteerivatest pankadest Lääne-Euroopas äh, rakendavad kolme äh, või veelgi rohkemat äh, arvamust või reitingut, sellepärast et investorid hindavad erinevaid arvamusi, mis täiendavad nende enda analüüsi ja see kergendab investoritele väärtpaberite võlakirjade väärtuse hindamist ja hiljutine uuring, kus hinnati üle kolme tuhande väärtpaberi Ameerika Ühendriikides, mille nimiväärtus oli kokku uues üks koma kuus triljonit USA dollarit, leidis, et kolme äh, reitinguga väärtpaberite väärtus, väärtust hinnati öö, äh, tugevalt suuremaks kui kahe reitinguga. reaalsus on selline, et meie turgu haldavad Fitch, Moody's ja Standard ja, ja Poor's, meie oleme investeerinud öö, üle miljardi dollari äh, viimase kahekümne aasta jooksul selleks, et äh, suuta konkureerida Moody's ja Standard ja Poorsiga. suurem osa Euroopa suurtest ette, ettevõtetest peavad äh, maailmaturul konkureerima, Volkswagen näiteks, kui ta peaks kasutama ainult ühte globaalselt äh, aktsepteeritavat reitingut äh, leiaks, et olukord on problemaatiline. samuti me leiame, et see ettepanek äh, seab ohtu äh, reitingute kvaliteedi, pidades silmas, et Euroopa Liidus on piiratud arv krediidiagentuure ja ekspertteadmiste ja maine kujundamine võtab aega, tekiks selline langusperiood ja emitendid võiks, võivad kasutada mm, krediidiagentuuri, teist krediidiagentuuri, suure, ühe suure krediidiagentuuri äh, puhul äh, kõrval ainult sellepärast, et äh, nende reiting on võib-olla kõrgemam kui Moody's või Standard ja Poorsi omal. pidades silmas seda, millised on selliste ettepanekute kõrvalmõjud, võib tekkida oht, et selline süsteem soodustab hoopis märki ja maksab krediidiagentuure, mitte emitent maksab krediidiagentuure, sellepärast roteerumine, roteerumise põhimõte kehtib ainult emitent maksab krediidiagentuuride puhul, see on vägagi murettekitav ja nagu paljudki komisjoni algsel konsulteerimisfaasil osalejad on öelnud, ühe, igasuguse ärimudeli puhul on alati mingi huvide konflikti oht, seda tuleb lihtsalt avastada, Fitch usub, et turg peaks olema avatud kõikidele ärimudelitele, huvide konflikte tuleb aga avastada, avalikustada ja kas kõrvaldada või hallata. ja mis puudutab emitent maksab mudelit, siis me leiame, et huvide konfliktist äh, on aru saadud, neid avalikustatakse ja asjaolu, et hiljuti äh, um, the fact that we have recently downgraded hiljuti, et me, et me hiljuti alandasime kaheksa maailma suure panga krediidiagentuuri, näitab suurepäraselt, et meie tegelikult ja meie emitent maksab mudel ei õõnesta meie tööd emitent maksab, krediidiagentuurid äh, viivad läbi põhjalikke uurimisi ja analüüsivad maailma kapitaliturge ja emitent maksab krediidiagentuure. Te süsteemi ei saa asendada investeerija maksab mudeliga, ma loodan, et te, te kuulate meie muresid äh, ja äh, olen valmis vastama kõigile teie küsimustele. Ahora, vamos a dar el turno de palabra a los oradores. suur aitäh. juba on öö, äh, öeldud, et soovitakse sõna. Äh, kui küsite, siis palun öelge, kellele see küsimus on mööl-, mõeldud. kõigepealt kolleeg Dominici, palun. tänan Ehm, vabandust, Dominici, lõpuks saab sõna Rahvapartei äh, variraportöör saab ka kõigepealt sõna nüüd, palun. aitäh. mina olin äh, esimese kahe raportööriks. ja kuulasin, ma tahan mul on väga hea meel, et ma saan kuulata, kui ma saaksin kuulata konkreetseid ettepanekuid selle asemel, et te ka kappate seitsme minuti jooksul äh, kohutavalt kiiresti ja äh, pikkadest äh, tekstidest üle äh, täna leian ma, et väga paljud kaam-, siin on kohal väga palju kaameraid, väga palju ajakirjanikke, miks? sellepärast, et krediidiagentuurid äh, Äh, millest äh, kodanikud ei teadnud seitse-kaheksa kuud tagasi mitte midagi, on muutunud meie äh, tähelepanu keskpunktiks tänaseks, me räägime nendest kõigil päeval, me räägime kogu aeg krediidiagentuuridest ja hindame neid. ma arvan, et igal juhul meil on vaja asja, sellele küsimusele läheneda mõistlikult, kaks teksti, mis on vastu võetud, on juba head tekstid, neid tuleb rakendada esmaesindaja teab, kui palju ma olen võitnud, võidelnud äh, selle nimel, äh, et äh, need kolm suurt krediidiagentuuri saadaks kontrolli alla. ma tean, see ei ole minu vastutuses, aga Äh, ESMA äh, oli oma tööd alles alustanud äh, ja ma arvan, et see näitab, kui raske on reguleerida sellist keerulist valdkonda. ja ma arvan, et täna me peame vältima sellist olukorda, et me võtame vastu reeglid, mida keegi ei rakendata. ja täna, kui ma kuulen, kuidas räägitakse äh, vastutusest ja järelevalvest, äh, mida ESMA peab ellu viima. ESMA ei pea olema mingisugune äh, garantii krediidiagentuuride tööle. krediidiagentuurid on äriettevõtted, mis peavad investeerijatele infot andma ja nende tähtsus meie, tähtsuse suuremine meie elus on problemaatiline. me peame selles osas midagi ette võtma, me oleme krediidiagentuuridele äh, andnud üüratu rolli selle kolme A süsteemiga ja nüüd me ütleme, et see kolm A-d ei ole tegelikult oluline, meie kodanikud ei mõista sellist olukorda. ja krediidiagent, äh, krediidiagentuuride hindad ei ole nii olulised, kui me seda oleme arvanud, äh, on, äh, oleme me öelnud. Äh, võtame siin näiteks Ameerika Ühendriigid, kes on kaks, kahe A hinnangust jõudnud kolme A hinnangule, aga nad laenavad ka kallimalt kui Prantsusmaa, kes on kolme A hinnangult langenud kahe A hinnangule. täna me peame küsima seda, kuidas me saame räägime sellest, kuidas me saame suurendada äh, konkurentsi. konkurents on meie tänase maailma dogma, äh, me räägime konkurentsist, me tahame suurendada äh, konkurentsi kotatsiooni, konkurentsi krediidiagentuurides rotatsioonipõhimõtte rakendamiseks, aga sellega on seotud oma probleemid loomulikult ettevõtted peavad ka, äh, eraldama aega oma suutlikkuse suurendamiseks, võtame siin, siin on suurepäraseks näiteks Fitch, kes on kakskümmend aastat tööd teinud, aga nende turuosalus on siiski väiksem kui kahe suure krediidiagentuuri oma. selle duopoolia äh, jõu juures on, äh, jõud on probleem, problemaatiline ja ka mis puudutab äh, riike, siis äh, riikide krediidiagentuuride puhul kindlasti riik ei vali oma krediidisuutlikkuse hinda, hindamiseks keskmise suurusega vähetähtsat krediidiagentuuri, vaid kindlasti ühe-kahest suurest. ja mul on, äh, me peame krediidiagentuuride olukorda parandama. riigivõla küsimus, kuidas me saame rakendada selliseid meetmeid, mis äh, äh väldiksid äh, seda, et hinnangud mõjutavad äh, kogu järgnevat turu arengut kahe tuhande üheksandal aastal tegelesime me selle esimese regulatsiooniga, siis teise äh, määrusega äh, kahe tuhande kümnendal aastal, aga õigeid lahendusi me ei ole äh, leidnud. emitent maksab, meie Jaapani esindaja ütles, et sellel on oma positiivsed, oma negatiivsed küljed. kui kõik need küsimused vajavad rahulikku analüüsi, me ei taha Äh, eeskirju, äh, mis ei teeni mingisugust äh, praktilist eesmärki. me peame tegema kõik endast oleneva, et olemasolevad vahendid ellu rakendada, ESMA teostab järelevalvet olemasolevate krediidiagentuuride üle ja kontrollib lähtuvalt oma eeskirjadest vastavust ole vastu võetud sätetega, aga esmast ei saa liigselt ootada e, reguleerija ei vastuta krediidiagentuuride töö kvaliteedi, töö kvaliteedi eest, nemad peavad kontrollima, kas nad peavad eeskirjadest kinni, kas nende meetodid on sobivad ja me peame vältima seda ja esma peab seda tegema et äh, krediidiagentuuride tegevus oleks ähmane ja lõpetuseks on selge, et krediidiagentuuride metoodika ei ole tavaliste äriettevõtete metoodika, sellest rääkis ka meie Jaapani kõneleja äh, ja Äh, riigid, ettevõtted äh, võivad põrkuda kokku raskustega äh, krediidihinnangute tulemusena ja mul on väga hea meel, et ma sain täna kuulata kõiki neid huvitavaid ettekandeid. aitäh! ja järgmisena kolleeg Wolf Kim, ALDE. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et me peaksime tõesti ilma emotsioonideta külma kõhuga seda küsimust arutama, sellepärast et reitinguagentuuride küsimus ja arutelud selle ümber on viimastel nädalatel jõudnud nii kaugele, et nad tegelikult ei lase meil enam korralikku lahendust leida, pigem takistavad lahenduse leidmist. siin räägitakse juba vandenõuteooriatest, mõned ajakirjanikud lähevad nii kaugele, et ütlevad, et Ameerika domineerivad krediidireitingu agentuurid eh, üritavad konkreetselt Euroopa Liidu majanduspoliitikasse sekkuda. ma arvan, et siin tuleks siiski kirik keset küla jätta ja asju rahulikult võtta. komisjoni ettepanek eh, on heatahtlik eh, ettepanek, aga mulle tundub, et väga paljud nüansid siiski ei ole vastuvõetavad. ma arvan, et nii nagu Jean-Paul Gosses juba ütles, et meil tuleb täpselt vaadata, mida üldse on võimalik üle võtta. on täiesti selge, et krediidireitingu agentuuridel on palju suurem tähtsus, kui nad mainivad või ise seda tunnistavad. siiamaani krediidireitingu agentuurid ütlevad, et nemad annavad arvamuse ja see on küll asjade äh, lihtsamaks tegemine, kui see tegelikult on, me teame väga hästi, et näiteks riigi võlakriisi puhul äh, reiting äh, mängib väga suurt rolli ja seepärast on väga tähtis, et me siin midagi ette võtaks. esiteks, äh, mida tuleks ette võtta ja mõned et külalisesinejad seda juba ka ütlesid, nimelt, et meil on liiga suur sõltuvus krediidireitingu agentuuridest, eriti siis, kui me räägime riigi võlakirjadest. ja sellest ei ole võimalik enam aru saada, sellepärast et äh, kõik, mida on vaja selleks, et riigi maksevõimet hinnata, Äh, seda kõike on meil võimalik iga kuu erinevatest allikatest saada, OECD, Euroopa Keskpank, riigi keskpangad äh, ja ka ülejäänud instituudid annavad meile tegelikult iga kuu informatsiooni, äh, mida on vaja selleks, et riigi maksevõimet hinnata ja seepärast ei ole mitte mingit põhjust investoreid kaasata, olgu nendeks pangad, investeerimisühingud ma ei saa üleüldse aru, miks on vaja investoritel eh, reitinguagentuuride hinnangut, samal ajal kui neil on võimalik ka ise otsuseid vastu võtta ja siin peaks tõesti seadusandja muudatuse sisse viima. jah, tõesti, ka meie võime õigusloomeliste aktide kaudu asju muuta ja sellega öö, äh, lõpetada selle sõltuvuse kolmest krediidireitingu agentuurist, kelle nimed on siin täna juba ka mitu korda välja toodud. see toote vastutus on minu jaoks ka väga tähtis ja huvitav algatus, ma toetan seda, aga ka siin tuleb meil näha ohtusid praegusel hetkel kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis on meil kakskümmend seitse erinevat äh, seadust, äh, millega olukorda reguleeritakse. meil ei ole ühtset käitumisjuhist, meil on kakskümmend seitse erinevat. kui me nüüd soovime siin vastutuskohustuse sisse viia, siis see tähendab seda, et meil on kakskümmend seitse erinevat äh, vastutusvormi ja sellega avame uksed jällegi äh, õiguslikule arbitraažile ja seepärast seda me ei soovi ja seepärast tuleb äh, komisjoni üles kutsuda seda riski vähendama. esmal on väga tähtis ülesanne, aga me ei tohi esmale liiga palju kohustusi peale panna. esma minu arvates ei saa vastutada reitinguagentuuride kasutatavate meetodite eest meetodite kvaliteedi e, kontrollimises tegemist on väga keeruliste tehniliste menetlustega, nendest mõistmine võtab väga palju aega ja tegelikult e, ei ole esmal praktiliselt võimalik seda ülesannet täita mida ESMA võiks üritada ja võib-olla võiks selle kohustuse ja vastutuse talle panna, nimelt ESMA võiks hoolitseda selle eest, et reitinguagentuuride reitinguid on äh, võimalik paremini võrrelda, kui seda praegu teha saab. rotateerimispõhimõtet mainis ka juba Jean-Paul, samamoodi nagu ka Euroopa Pankade Föderatsiooni esindajaga mina jagan seda kõhklust, nimelt et selle rotat-, proportsiooni põhimõttega me muudame olukorra veelgi halvemaks ja ei äh, paranda konkurentsi olukorda. me soovime ju siiski rohkem konkurentsi. meie vähemalt üritame äh, luua Euroopa reitinguagentuuri sihtasutuse vormis. oleks väga tore, kui kolme suure äh, krediidireitingu Julgeolekuagentuuri kõrval oleks meil ka mingi muu vorm reitinguagentuurina olemas, sellepärast et kui nüüd Fitch kõrvale jätta kui kolmas, siis need kaks suuremat kontrollivad pea üheksakümmend protsenti reitinguturust ja see on tõesti monopolistlik olukord ja kasumimäär käibest pärast Lehman Brothersi pankrotiminekut oli nelikümmend protsenti, hiljem suisa viiskümmend protsenti, nii et seda olukorda tuleb muuta. nii et meil on vaja reitinguagentuure ka Aasiasse, Lõuna-Ameerikasse ja seepärast ma tõesti arvan, et me ei tohiks alla anda ja peaksime midagi ette võtma. mind ärritab aga üks asi, mida komisjoni ettepanekus üldse pole mainitud. nimelt reitingu tulemuste väljastamise aeg. see on võib-olla juhus. ja ma ei taha siin mitte kedagi süüdistada, kuid äh, vahel juhtub nii, et enne ülemkogu või ECOFIN-i kohtumist äh, enne tähtsaid otsuseid äh, tulevad reitingud välja. ikka paar päeva enne suurt kohtumist ja minul on see küll silma torganud ja tihti reitingu muudatused tulevad liiga hilja. tegelikult teatakse juba, et äh, et probleem on olemas äh, varem, aga reitingu langetamine tuleb äh, hiljem. näiteks kaks nädalat tagasi oli seda väga selgelt näha, oli juba ammu teada, et alandamine seisab ukse ees nii et me peaksime mõtlema sellele, kuidas hoolitseda selle eest, et reitingu tulemuse avaldamine oleks tõesti ka siis äh, kooskõlas äh, nende sündmustega, mis turul toimuvad. suur tänu, härra Klints ja järgmisena annan ECR fraktsioonile sõna, kui te soovite, härra Strejček, palun Eh, dobrý den, já tedy nejsem stínovým zpravodajem za ECR, nejsem příliš velkým specialistou na... Aitäh, ma ei ole nende variraportöör ja ma ei ole ka suur asjatundja reitinguagentuuride alal. küll aga ma kuulasin ääretu põnevusega kõike siin öeldut ja mul on omalt poolt ka pisut sõna sekka öelda. ma olen nõus härra Klintsiga, et praeguses olukorras soovime me väga kainet arutelu, kus keskendutaks põhilisele. ja ka tulemus, mida me soovime, peaks, soovitav tulemus peaks olema nii-öelda kaine mõistusega saavutatud eh vaja, just nimelt niimoodi oleks võimalik tekitada konkurentsi reitinguagentuuride vahel. mul on mulje, et viimastel kuudel on reitinguagentuurid meie riikide kohta avaldanud sellist infot, mis inimestele palju meelehärmi on põhjustanud. ja seega on vägagi mõistetav, et paljud poliitikud ei taha seda infot kohe üldse mitte kuulda või kuulata. poliitik kodanikud soovivad ähm, suurendada regulatsiooni nii, et tulevikus äh, reitinguagentuurid oleksid sunnitud avaldama sellist infot, mis poliitikutele meeltmööda oleks. minul on seega tunne, et kogu asja üdiks on reitinguagentuuride vaheline konkurents. kõnelejaid kuulates jäi mul mulje tegelikult, et ega ka neil ei ole ühte seisukohta, et kuidas ikkagi seda konkurentsi võiks või peaks stimuleerima. kordan veel kord, et ma ei ole asjatundja. samas meeldivad mulle paljud härra Gozese ettepanekud minu meelest äh, tema rääkis palju tarku sõnu, aga kuna ma ekspert ei ole, siis sellega ma lõpetan. aitäh, kolleeg Stretši ja nüüd öö, äh, rohelistele sõna, palun. Pascal Caffe. Oui, euh, moi je vais euh, essayer de poser des questions au... ma püüan esitada küsimusi meie ettega, meie kõnelejatele, sellepärast et see on meie seminari äh, eesmärk, eks hiljem võime omavahel asjadest ka rääkida. aga enne kui ma esitan küsimuse, siis ma kommenteeriksin Jean-Paul Gauzessi äh, arvamust. olen kuulnud äh, Jean-Paul Gauzessi, kes on suhtunud väga positiivselt komisjoni ettepanekutesse ja Michel Barnier ettepanekutesse iseäranis ja tahaksin öelda, et kui sa ja, ja aga äh, Jean-Paul, kui sa ütlesid, et äh, me peame automaatset äh, reguleerimist äh, agentuuride poolt vältida, siis äh, seda ütles FinanceWatch ja ma tahaksin tema arvamust kuulda. me ei taha, see, meie eesmärgiks on volatiilsust vähendada nagu krediidihinnangute tulemusena, nagu ütles ka Wolfgang ja me peame saavutama tasakaalu konkurentsi vahel ja konkurentsi korraldamise öö, ja automaatse turu mõjutamise vahel. ja ma tahaksin kuulda, mida Finance Watchil, Finance Watchil öelda meie arutelude põhiteema kohta, rotatsiooni kohta. sellepärast, et Filippona, äh, härra Filippona sellest ei rääkinud. Societe Generale esindaja ei paistnud olevat nõus äh, ühtlustamise mudeli ettepanekuga Klints ütles, et see, see on väga raske, ma arvan, et see ei ole nii keeruline, ei ole keerulisem kui makromajanduslikud mudelid. miks me ei peaks äh, ka hindama siis agentuuride mudeleid? me peame tagama, et on teatav järjepidevus, äh, kas ühtlustatus äh, või mitte, aga igal juhul teatav järjepidevus nii et äh, oleks tore kuulda arvamust selle kohta. ja minu viimane küsimus puudutab härra Kralli ettepanekut, kes oma kirjalikus ettekandes viimases lõigus äh, räägib huvide konflikti lahendamisest, kui tegemist on huvide konfliktiga, mida ei ole Äh, ühegi mudeli puhul äh, praegu lake, äh, lahendatud. ja kui ma lugesin seda viimast lõiget, siis polnud see mulle päris selge. ja räägitakse sageli, et agentuurid on otse kui kraadiklaasid, aga ei, ei ole. tegelikult hoopis agentuurid on arstid, kes kasutavad äh, oma äh, kraadiklaase selleks, et olukorda hinnata ja äh, siin võib tuua näite ka Islandi, Kreeka ja teiste puhul ja pärast sellise arsti juures käimist, nagu Island ja Kreeka on seda teinud, ma arvan, et rohkem patsiente selle arsti juurde tulla ei taha, mina küll ei läheks enam sellise arsti juurde. nii et ma arvan, et me kindlasti jõuame mingi, e-, mingi eeskirjastikuni äh, krediidiagentuuride puhul, aga ma arvan, et me peaksime krediidiagentuuride seda arstipädevust piirama just nimelt. Nad peavad äh, ainult riski hindama. ja ma tahaksin küsida, kas see äh, riski hindamine, äh, mis on teie ülesanne, aga samas te ei ole siin ennustajad. mida arvab sellest äh, Fidži esindaja? Te ei esita enam soovitusi ja, ja üks äh, soovitusi, mida siin on esitatud, on äh, tööturu paindlikkus. ma saan aru, et Fitch võib hinnata võimalikke riske, kuid ma ei tea näiteks, mida millised on standard ja borsi töötajate pädevused, ütlemaks, et tööturgu tuleb paindlikumaks muuta ja ma tahaks küsida, kas meie tänased esinejad on nõus sellega, et krediidiagentuurid peaksid riske hindama, mitte andma soovitusi? suur aitäh! ja kohe nimel sõna kolleeg Portasele. Äh. aitäh! mul on kaks kommentaari ja mõned küsimused ka. kõigepealt äh, riigivõlg ähm,. tähendab, selles mõttes on meie arutelu eriti pakiline. ma olen näinud ja ma jätkuvalt usun, et tegelikult riigivõlale praegu lahendust veel ei ole lahendus ei tule enne, kui me eh, lõpetame riigivõla eh, nägemist finantsinstrumendina. kõik muud asjad ei lahenda mitte midagi. edasi. Ähm, siinkohal viitan eh, Jaapani esinejale ta ütles, et vaja on ähm, ka nii-öelda avalik-õiguslikku dimensiooni lisaks er-, eraäriühingutele, mida te täpselt mõtlete selle peal? kas te peate silmas mingisugust riigiasutust või te peate silmas mingisugust konkreetset suhet riigiasutustega ähm,? selles riigis, kus reitinguagentuur asub. ma küsin seda sellepärast, et ähm, selles arutelus ähm, Euroopa reitinguagentuuri üle on minul tohutult kahtlusi, et kas üldse seda mõtet tuleks edasi viia, kas selle, seda tuleks finantseerida riigi rahakotist on kaks võimalust, kas on ähm, siis Euroopa reitinguagentuur ja ma ei tea muidugi, kas, kas ta usaldusväärseks muutub finantsturgudel, äh, selleks võib kuluda mitukümmend aastat, või siis on tegemist erareitinguagentuuriga, äh, mille finantseerimiseks maksumaksja ei tahaks küll ainsatki eurot riigi rahakotist kulutada see tegutseks äh, vägagi samamoodi nagu praegu juba olemasolevad ähm, reitinguagentuurid, nii et mina sooviksin Jaapani esinejalt äh, täpsemat äh, vastust, mida te täpselt peate silmas nii-öelda avalik-õigusliku äh, äh, sektori kaasamise all reitingutesse? ja siis Societe Generali esindajale Äh, küsimus, teie rääkisite väga selgelt. Te ütlesite, et reitinguagentuurid on nii-öelda kallutatud USA poole. võib-olla äkki te mm, tooksite näiteid selle väite tõestuseks? ja lõpetuseks on mul küsimus ka Finance Watchi esindajale. mida te täpselt ähm, silmas pidasite, kui rääkisite arvamusest, mis ei mõjuta mitte midagi ähm,? tõesti, tänapäeval ähm, reitinguagentuurid on peaaegu nagu seadusandjad, nemad dikteerivad turgudele tingimusi ja nii edasi. kuidas on võimalik seda mõjujõudu ära võtta nendelt? kuidas on neilt äh, reitingutelt võimalik seda mõju äh, maha võtta? suur aitäh, härra Portaž, aeg läheb ja ma, äh, järgmisena on Toomas Mann, äh, kolleeg Balzitis, Gigol, Peter Simmons, Polimata, Langen. kas keegi veel soovib sõna nendele lisaks? kui ei, siis äh, sellisel juhul sulgen selle nimekirja Toomas Mämm esimesena. annan kõneaega teile ainult kaks minutit, sellepärast et meil aega, aeg hakkab otsa saama no,. suur tänu, härra esimees, vaatan kella ja ei räägi väga pikalt minu jaoks oli väga huvitav see, mida ütles proua Launi, nimelt et meil on äh, konkurents äh, mitte selle kolme vahel, vaid nimelt, et need vaesekesed Fidžist pidid väga palju tööd tegema selleks, et äh, oma vee peale jäämine tagada. mina seda küll siiamaani polnud näinud, aga hea teada, et nemad seda asja nii näevad. Jean-Paul, sul on tõesti õigus, et need majandusettevõtted annavad arvamuse, kuid ka meie, poliitikud, andsime neile väga palju manööverdamist langetamisruumi. iga kord jääb mulje, et äh, iga kord, kui reitingut alandatakse, siis kutsutakse kokku riisi, kriisikohtumine ja mingi vastus tuleb leida. nii et äh, Wolf Klintsil on õigus, me peame hoolitsema selle eest, et me kaine peaga kuidagi reitinguagentuure ohjame ja sinna, selleks on meil vaja reegleid Äh, rotatsiooni puhul ka mina tõesti kõhklen ja seepärast tahaksin küsida härra Krallilt, teil oli alternatiiv välja pakkuda. Wolfgang Schäuble ütles kahe tuhande üheksandal aastal juba, et meil on vaja Euroopa reitinguagentuuri ja mitte sellist reitinguagentuuri, mis annaks parimaid tulemusi ja ei edastaks halbu uudiseid, vaid sellist, mis oleks sõltumatu. just teades, kust äh, teie pärit olete, Teie mm, regioonis loodi sihtasutus kolmesaja miljoni euroga ja te soovite, et äh, sellega olukorda muudetakse. tahaksin teada, mis nüüd siis teistmoodi on, mis on siis, kui meil on võimalik tagada sõltumatus, kas te siis tõesti olete valmis ka vastutama kõikide nende arvamustega, mida te annate? kuidas on lood läbipaistvusega, mis on teistmoodi kui see, mida me siiamaani suurelt kolmelt äh, krediidireitingu agentuurilt oleme kuulnud? Te ütlesite, et te üritate meetodeid avalikustada. kuidas te seda teha tahate? kuidas on võimalik meetodeid hinnata? mis saab siis, kui tulemused on negatiivsed? kas meil on võimalik siis paremini reageerida, sellepärast et meile jääb mulje, et äh, läbipaistvus on tagatud, sõltumatus on tagatud. kui see nii on, siis jah, ma olen sellega nõus. alguses räägiti, et krediidireitingu agentuur ei tohiks üldse turule lubada, see on ka vale lähenemine. meil on vaja sõltumatust ja läbipaistvust, me peame lihtsalt neile ütlema, et te ei käitu nii nagu siiamaani, vaid te annate meile täpseid ja õigeid ähm, arvandmeid ja siis me tõesti saame ka vaadata, kuidas nende asjadega edasi minna. suur tänu, härra Mann. suur tänu, et kõne eest kinni pidasite, härra Baltsiidis, palun. E, aitäh, kolleegid ähm, mina olen aast-, mitu aastat olnud rahandusminister ja selle kogemuse alusel ma räägiksingi. mul on meeles see, kui meie riigile anti krediidireiting eh, reitinguagentuuri poolt. reitinguagentuur ei ole lihtsalt üks äriühing, ei. Nende eh, otsus on väga oluline igale riigile kellele nad reitingu on andnud, nende töö on ka väga oluline pankadele. Nende eh, töö mõjutab ka riigi rahvusvahelist positsiooni. alates kahe tuhande kaheksandast aastast on Rahvusvaheline Valuutafond küm-, neid miljardeid kaotanud selle tõttu, et riikide reitingut alandati. mina tervitan selle tõttu vägagi ähm, sõltumatu Euroopa reitinguagentuuri mõtet. toetan ka seda, mida ütles Jaapani esineja. minagi arvan, et selles reitinguagentuuris töötavad inimesed peaksid nii elama kui töötama Euroopas. reitinguagentuuril on tohutu mõju Euroopa Liidu tulevikule. krediidi, vabandust, reitinguagentuuridel ei ole mitte ainult väga palju mõju, nende käsutuses on ka tohutu infotrump ja reitinguagentuurid on vahend mis võiks edendada konkurentsi ja just nimelt selle tõttu ma tervitangi komisjoni ettepanekut, kuigi mul on selles mõtte, selles suhtes ka mõned väiksemad reservatsioonid tehnilistes üksikasjades, näiteks järelevalve osas, näiteks turgude koondumise olas, osas reitingu metoodika osas ja nii edasi. üldiselt siiski ma arvan, et me oleme silmitsi tohutu väljakutsega. suur aitäh! ja kolleeg Viigol jah, kõigepealt äh, nende huvitavate märkustest ja suur tänu selle pika reisi tegemise eest Jaapanist, sest seda ei ole ka valmis kõik tegema. mul oleks paar küsimust. kõigepealt teile, proua Ross, ma polnud päris kindel, kas sain teist õigesti aru, kui te rääkisite nendest äh, kontrollides suurte reitinguagentuuride juures ja te pidite mingi raporti avaldama. ma sain härra Majorist aru tookord, et krediidireitinguagentuur hakatakse põhjalikult uurima, mitte et hakatakse meile edastama mingit raportit ainult äh, sellest, et te vaatasite nende töö üle, nii et ma tahaksin teada, kas te kavatsete läbi viia põhjaliku uuringu turu, huvide konflikti ja kõikide muude küsimuste kohta, mida avalikkus esitab et te toote välja ka kõikvõimalikud probleemid, nii et tahaksin teie käest veel kord teada, millises raamistikus seda uuringut läbi viiakse, millal see avaldatakse ja kuidas see läbi viiakse. teine küsimus, mitu korda räägiti siin suurest koondumisest turult ühelt poolt ja teiselt poolt võimalikust huvide konfliktist, mis mida ei ole mitte ühegi mudeliga võimalik vältida, sellega olen ma ka nõus. kuid samal ajal on täiesti selge, et äh, selle suure koondumise tõttu võib-olla oleks mõistlik ka erinevaid mudeleid kasutada ja tõesti parlament äh, ja ka Wolf Klintsi äh, raport on teinud ettepaneku Euroopa krediidireitingu agentuur luua, mis tegutseks üldsuse huvides, ehk et huviks oleks tõesti anda korrektne hinnang krediidivõimekuse kohta. nüüd teie ettepanekus, mis on tulnud äh, Berger ja Co ettevõttest. Äh, Markus Krall, tahtsin teada, et te väga palju äh, raha kulutasite ja ma tahaksin nüüd teada, kas kuidas te hoolitsete selle eest, et rahastajatel ei ole võimalik leida siiski mingeid seaduseauke ja nüüd see käive, mida siin mainiti, kas meil oleks võimalik kuidagi ähm, neid suuri kasumimäärasid käibest kuidagi sihtasutusse sisse viia, sest ma tõesti leian et, et neljakümne protsendis, neljakümnest protsendist kasumimäärast võib tõesti natukene ka avalikkusele ära anda ja see Euroopa Krediidireiti agentuur võiks seda ka tõesti saada suur tänu, Sven ja järgmisena Diogo Feio, palun kaks minutit. aitäh. Lähen siis kohe küsimuste juurde. üks teemasid, mis on käsitlemata jäänud Euroopa Parlamendi ettepanekus, on seotud reitinguagentuuride finantseerimisega nagu Jean-Paul Gauzes äsja ütles, ei ole tegemist kaugeltki mitte lihtsa küsimusega. ja me ei ole määruse osas ka mingisuguseid tulemusi seni näinud. mida teie arvate, kas te olete praeguse finantseerimismudeliga nõus? minu arvates me peaksime liikuma selles suunas, et invest-, investeeri-, investorid oleksid finantseerijad. teine eh, minu küsimus on seotud Verena Rossi eh, sõnadega turgude kohta. ta ütles, et agentuurid vajavad usaldusväärsust, aga samas rääkis ta ka turgude toimimisest eh, suurema arvu reitinguagentuuride äh, puhul. kuidas teie näete, ku-, kuidas võiksid kõik need agentuurid koos töötada, kui on need kolm suurt ja siis trobikond väiksemaid, et ähm, kuidas need kõik koos toimivad? ja veel tegelikult seadusandjad on äh, Ehm, reitinguagentuuridele selle võimu ja mõju andnud, kas seda on võimalik muuta? muudatus võib esialgu turgudel hoopis ebastabiilsust tekitada, praegu ju turud sõltuvad reitinguagentuuridest. Tiene la palabra el señor Peter Simon. Peter, dos minutos, por favor. suur tänu, Diego, härra Peter Simon. jah, suur tänu. küsimus härra Krollile ja siis äh, hiljem härra Filipponale. härra Krall, teie oma dokumendis olete väga selgelt välja toonud, et on probleem reitinguagentuuride struktuuri ja monopolistliku seisundiga. kuid kui te nüüd siin sõna võtsite, siis te rääkisite huvide konfliktist ja seda väga selgelt. reitinguagentuuride huvide konfliktist just nende omanikusuhete pärast. ja ma oleksin väga tänulik, kui te seda natukene lähemalt selgitaksite ja siis küsimus härra Filipponale, ma oleks väga tänulik, kui ta annaks hinnangu selle kohta, kas vastavalt äh, reitinguagentuuride omade struktuuridele võib tekkida ka huvide konflikte ja võib, äh, võib juhtuda, et äh, omanike jaoks on tähtis ka see, millisel hetkel missugune reiting avaldatakse. suur tänu, härra Siimon ja järgmisena proua Podimata, palun. Ευχαριστώ πολύ, <clears throat> ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπήρξε μία... Suur tänu, härra esimees. kõikides need ettekannet, äh, ettekannetes äh, tõmbas minu tähelepanu üks huvitav lause, see lause pärines härra Utsumi sõnavõtust, äh, mis ja härra Utsumi viitas äh, härra Gustav Omansole ja ta ütles äh, oma äh, kõnes, et krediidiagentuurid ei peaks mitte ainult kirjeldama täpselt mingisugust riiki või ettevõtet ja selle krediidivõimekust, vaid peaksid arvesse võtma ka äh, Äh, selle äh, riigi jätkusuutlikkust, äh, sellepärast et nad ei, kui nad ei tunne muret hinnatava riigi või ettevõtte jätkusuutlikkuse pärast, siis võib tekkida selline krediidireitingute alandamise võidujooks see on väga huvitav, kui me mõtleme äh, riikide võlaolukordadele praegusel hetkel ja ka ettevõtete puhul ja jällegi rääkides äh, härra Makoto Utsumi ettekandest, äh, esitaksin ma ka ühe küsimuse. härra Utsumi ütles, et riigivõla puhul tuleb arvesse võtta hindamisprotsessi avaliku huvi dimensiooni, sellepärast et äh, hinnangud mõjutavad miljonite kodanike elu ja seega äh, on tegemist äh, vägagi päevakajalise ja üüratult olulise küsimusega. ja esitaksin küsimuse teile, härra Utsumi, ja ka teistele kõnelejatele, kas äh, te olete valmis äh, seda avaliku huvi põhimõtet kaitsma, kui tegemist on riikide reitingutega, kas äh, seda on võimalik teha, kas seda peaks tegema, luues näiteks Euroopa krediidiagentuuri? kas Barnier mitte vastu võetud lahendus oleks siin sobiv, näiteks võtta Äh, jätta, äh, lükata edasi äh, üleminekuperioodis olevad, olevate riikide hindamine, härra Lang. ma ei taha toodud argumente siin korrata, kuid mulle tundub, et meil tuleb krediidireitingu agentuuride antavad reitingud siiski üle vaadata. ja siin tuleks mõelda juba ka selle peale, et Euroopa Keskpanga finantseerimisel on vaja teatud reitingu, reitingut, selle lahenduse peale võiksime me mõelda. tahaksin küsida meie külalisesinejatelt, et kuidas teie hindate USA korraldust, kus järelevalveasutustel on selgelt keelatud pankade hindamisel väliseid reitinguid kasutada? ja selline reegel viidi sisse pärast seda, kui Lehman Brothers pankrotti läks. teiseks, roh-, suurema läbipaistvuse tagamine see tähendab seda, et meil peaksid olema ühesugused kriteeriumid. proua Roos, kas ESMA tõesti on siis ka võimeline ühiseid kriteeriume looma, sinna kuuluks ka näiteks ülevaade lõivude ja finantseerimisstruktuuride kohta, minu arvates kuulub see ka sinna juurde, kui reiting mõne riigi jaoks on madalam kui investori puhul, siis võib-olla oleks võib-olla ka vaja rääkida väiksemast tähelepanust, kui vähem on võimalik teenida Mark Raal rääkis oma ettekande lõpus, et peaks olema sõltuda, sõltumatud platvormid ehk et reitinguid müüdaks keskse tsentraliseeritud platvormi kaudu. ma tahaksin teada, kuidas see täpselt käib ja kuidas seda endale ette kujutab. suur tänu, Werner ja järgmisena kolleeg Nonjok. suur tänu, neli küsimust meie kõnelejatele ja kaks paradoksi. esimene küsimus, kas te usute tõesti, et äh, finantsturul on võimalik riski hinnata, tegemist on sellise ebakindluse turuga ja kas äh, võib öelda, et äh, kui agentuurid hindasid kin-, Ameerika Ühendriikide kinnisvaraturu riske, siis praegu alahi-, valesti, siis hinnata, alahinnatakse praegusel hetkel ka riigivõla riske valesti praegusel hetkel me räägime emitent maksab, aga praegusel hetkel äh, hoopis räägitakse minu arvates märkija maksab süsteemist, mis on hullem kui emitent maksab süsteemist, sellepärast et äh, krediidiagentuurid äh, teatavatel puhudel on vahendajaks, kes suudavad riske hinnata. aga ka ja veel üks küsimus ma tahaksin teada, et miks krediidiagentuurid äh, sobivad paremini ja äh, info edastamiseks kui kon-, riiklikud kontrollikojad. ja ma tahaksin teada, millistest maks-, makromajanduslikust äh, mudelist äh, lähtuvalt te äh, riske hindate mudeli riske, äh, riski hindamine on, sõltub hindamisprotsessist, aga makromajanduslikud mudelid lähtuvad kindlatest näitajatest krediidiagentuurid äh, esitavad soovitusi, tahavad soovitusi esitada, me aga oleme näinud neid soovitusi ja kas te ei arva, et on paradoksaalne, et Euroopa Liidus on majanduslangus ja võlgade puhul äh, krediidiagentuurid on need, kes nõuavad äh, kärpeid me tahame konkurentse saavutada, aga siin räägitakse, et konkurents äh, on monopolide vastane ja selleks on meil vaja mitmeid krediidiagentuure ja minu viimane kommentaar, tahaksin teada äh,, emitent maksab see äh, mudel, mis on selle eelised ja äh, kuidas sellesse konteksti sobiks Euroopa agentuuri loomine? suur tänu, härra Vinjak. suur tänu, esitan ühe kiire küsimuse. minu suureks probleemiks on liigne kontsentratsioon ning konkurentsi õhustiku loomine ja tahaksin küsida proua Rossilt, kas te võiksite meile üksikasjalikult äh, rääkida, kui palju on praegusel hetkel registreeritud krediidiagentuure ja millised on turule pääsemise suurimad tõkked praegusel hetkel, kuidas on võimalik neid tõkkeid kõrvaldada ning äh, kuidas saavutada olukorda nagu tavaliste ettevõtete puhul äh, turuosa piiramine, kas me ei saaks äh, vähendada turu, äh, turuosa või piirata turuosa selleks, et lihtsustada agentuuride turule pääsemist ja mis puudutab võlakriisi, siis võlakriis ja krediidiagentuuride tegevused, krediidiagentuur on tekitanud probleeme, mille mõju on olnud enneolematult suur ja siin on tekkinud äh, räägitakse emitendi ja maksja äh, vaheline kriis, aga kui me räägime riigivõlast, äh, siis reitingust sõltuvad üüratud turu operatsioonid, krediidivahetustehingud ja nii edasi. Äh, meil on olulised, äh, oluline aja, tähtaegade küsimus, äh, aga ka teavitatus. mõningates, mõningatel tingimustel peaks riigi võlareitingud lihtsalt keelustama. suur tänu, proua Ferreira ja nüüd saavad sõna meie eksperdid, meie asjatundjad. kõigepealt saab sõna proua Ross ja aega napib, nii et äh, kõigil teist on kaks minutit äh, kõneaega. ja siis annan äh, eh, lõpuks sõna ka härra Dominicile. suur tänu, proua Ross! suur tänu! katsun suuremale osale küsimustest vastata, aga pärast, kui ei ole see võimalik, siis pöörduksin teie poole hiljem nelja silma all kui mõni küsimus jääb vastamata. olen nõus, et äh, reitingute tähtsus on äh, läinud, äh, on üle igasuguste ootuste tänaseks ja me peame kõik vaatama, kuidas on võimalik seda trendi ümber pöörata. ja siin on mitmeid võimalusi, ka kaks võimalust täpsemalt. komisjon on vaadanud konkurentsi suurendamist ja reitingutest sõltuvuse vähendamine, vähendamist teiselt poolt praegusel hetkel on meil registreeritud äh, krediidiagentuure kakskümmend, suurem osa neist on aga väga väikesed kohalikul tasandil või liikmesriigi tasandil tegutsevad krediidiagentuurid. kui ülemaailmselt äh, rääkides krediidiagentuuride turust, siis on äh, väga vähe domineerivaid krediidiagentuure. kas oleks võimalik parandada krediidiagentuuride võrgustiku konkurentsi? see on üks olulisemaid küsimusi ja reguleerijate ja õigusloojatena peame ka teiselt poolt töötama reitingutest sõltuvuse vähendamise nimel komisjoni ettepanekud selles vallas on minu meelest vägagi väärtuslikud. oluline on ka läbipaistvuse suurendamine. me kavatseme teha komisjoniga tihedat koostööd, et vaadata, kuidas on võimalik juba olemasolevaid meetmeid praktikas rakendada, millest on rääkinud paljud siin sõna võtnud, aga püüame ka töötada selle nimel, et suurendada, vähendada sõltuvust ja suurendada konkurentsi reitinguagentuuride turul. aga nüüd, mis puutub küsimustesse, siis meie oleme esitanud oma põhjaliku aruandluse äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuari alguses ja see raport, mida äh, ma mainisin oma esialgses sõnavõtus, äh, käsitleb meie detsembris läbi viidud kontrolle ja selle avaldame selle aasta esimese kvartali lõpus. ja teistele küsimustele vastan nelja silma all küsijatele. suur aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kaie. Oui, euh, tout d'abord, je, je souhaiterais répondre à... Suur tänu. Kõigepealt tahaksin vastata proua Ferreirale, äh, mis puudutab turuosa piiramist siis äh, seda ma mainisin tegelikult oma sõnavõtu lõpus, jah, ma arvan, et on võimalik äh, teha ettepanekuid mõningate meetmete kohta, sätete kohta, mis aitavad meile turuosasid piirata. me võiksime sellest põhjalikumalt rääkida, omavahel võib-olla nelja silma alla, see on üks võimalus. ja teine asjaolu, millest tahaksin rääkida, härra Kanfani sõnavõtu lähtudes ähm, see termomeetri või kraadiklaasi arsti küsimus äh, praegusel hetkel on äh, agentuurid esitanud soovitusi ja see on küll kaheldava väärtusega poliitilisest seisukohast. Äh, agentuurid peavad soovituste puhul piirduma võla emitee-, piirduma võla emiteerijatega, aga mitte selliste riigivõlgade puhul ja neid ei tohiks avaldada ja äh, sellised äh, soovitused on äh, šokeerivad nii-öelda. Standard ja Poorsi juhtum näiteks siinkohal. ja viimane kommentaar, härra Confin. ma arvan, et reitingutes ja täht-, reitingute tähtede süsteem, see on olnud juba aastaid nii, meil peaks olema paindlik lähenemine, omal ajal oli vaja paindlikku lähenemist ja Ameerika reguleerijad viitasid, et loomulikult on olemas mingisugused piirmäärad, piirid, laed nii-öelda. ja ma arvan, et aja jooksul oleme me pigem Äh, lähtunud nendest, nendest tähtedest äh, ja mitte viinud läbi põhjalikku hinnangut äh, selle soovitud vaimus. härra Utsumi, palun kaks minutit vastamiseks. okei okay.. suur tänu. küsimus, mis puudutas minu sõnavõttu reitingute ja avalike huvi küsimuses, kui ma räägin avalikust äh, huvist, äh, siis äh, mina tegelikult, me oleme täiesti sõltumatud, mitte avaliku sektori palgal, aga igal juhul reitingu puhul tuleb reitinguagentuur te käitumine on äh, sellises olukorras väga oluline, võtame näiteks pangandussektori, pangandus on äh, erasektor, kuid pangandusel on ka oma avaliku sektori dimensioon, ütlevad paljud. ja võtame näiteks see mulli olukord, äh, mis tekkis pangandussektori puhul samuti ka kinnisvara Äh, turukriis, äh, hüpoteegikriis, äh, kus, millel oli ka oma avalik dimensioon. ja seda ma siis pidasingi silmas, kui ma ütlesin, et reitingud, äri peab avalikku dimensiooni oma tegevuses silmas pidama. suur tänu, härra Utsumi ja nüüd härra Philippona. kaks minutit, palun. suur tänu Okay. Is this good now? Okay, sorry. I'll try to condense the different questions in uh, ja ma püüan uh, erinevatele küsimustele kahe minuti jooksul vastata. paistab, uh, et siin tulevad mingisugused mõtted esile, räägitakse avalikest, avalikust dimensioonist, avalikest hüvest ja mm, see viib meid kohe ka selle rotatsiooni põhimõtte küsimuse juurde, oli kolpoolia küsimuse juurde ja selle juurde, kuidas äh, me peaksime koostama arvamust, mis turgu ei mõjuta Äh, mis puudutab rotatsiooni, siis äh, väga huvitav äh, on siin kuulata tegelikult rotatseerumise põhimõtte kriitikat, mis põhimõtteliselt seisneb sellest, et reitinguturg on oligopoolia ja kui rakendada rotatsiooni põhimõtet, siis tuuakse sisse krediidiagentuurid, kes jäävad oligopooliast väljapoole, kelle standardid on madalamad, kelle usaldusväärsus nii-öelda põhimõtteliselt peaks olema madalam ja väiksem ja, ja kes, kelle tegevus seetõttu sisu ei vasta meie soovidele, mis on põhimõtteliselt tõsi. kriitika on tehniliselt õigustatud, aga on üks tõend, mis näitab, et praegune tähtede tähtedega hinnangute panemise süsteem ei toimi, sellepärast et hinnang, selline hinnang ei ole äh, arvamus, see on kohtuotsus ja kui me anname kellelegi õiguse kohtuotsust anda, siis me võime rääkida, kas see on vale või, või õige, kas äh, tegemist on manipuleerimisega või mitte, siis äh, sellegipoolest igal juhul on tegemist sellise kohtuotsusega ja me peaksime pöörduma tagasi rohkem tehnilisemate, vähem äh, emotsionaalsete küsimuste juurde, ma saan aru, et see on väga igav teie jaoks, aga makseviivituse tõenäosus näiteks arv, arv, mille, mis, mida analüüsitakse ja kui küsimusele, kuidas mõju vähendada, tuleb vastata tehniliste meetmetega, lähtuda tuleb keskmisest näitajast. ja siis küsimus ajastatuse kohta. vastan küsimusele kiiresti, aga tegemist oli väga tähtsa küsimuse. mingisugused konspiratsiooniteooriad, äh, ma ei tea ka nende, kas nad on tõsi või mitte. Äh, mõningate krediidiagentuuride krediidihinnangute alandamise tegevus on olnud äh, vägagi problemaatiline ja ebaõnnestunud oma ajastuse poolest ja jällegi äh, tähtedel põhineva hindamissüsteemi rakendamise puhul äh, tekib oht kogu süsteemi mõjutamise kohta. ja härra Van Dorp, palun kaks minutit. proua Van Dorp, vabandust. ja nüüd veel need kaks küsimust, mis mulle esitati, mis puudutas ühist reitingu äh, skaalat äh, ja siis äh, Ameerika Ühendriikide süsteem, metoodika on üks osa struktureeritud äh, toodetest ja tegemist on subjektiivse lähenemisega, pidage meeles, et arvamuse koostavad reitingukomitee ja see, et tegemist on subjektiivse arvamusega, sõltub ka metoodikast ja metoodika öö, puhul puudub meil ühtlustatud süsteem äh, ja mõningad äh, sellistest reitingutest lähtuvad Ameerika Ühendriikide sündmusest, näiteks krediidiagentuuride puhul üks agentuur alusel nõudis, et äh, nemad saaksid hinnata kõiki vastaspooli näiteks ja Ameerika Ühendriikide süsteemi rakendamine, kõik reitinguagentuurid äh, hindavad pankade maksejõulisuse määrna ja mõned pangad kasutavad äh, Basel kolm süsteemi, mõned mitte, neid on väga palju kogu maailmas ja pankade äh, varasid hinnatakse Ameerika Ühendriikide süsteemist lähtuvalt ja seetõttu on süsteem riskimäär äh, suurem ja samal ajal karistatakse Euroopa pankasid, äh, kus äh, nende bilansis on vähem riskantsed varad, seetõttu on Euroopa pangad alakapitaliseeritud ja nende makse jõulisuse määra puhul tekib küsimusi. Nendest küsimustest on hiljuti räägitud ja väiksed keskmise suurusega ettevõtted äh, on siin ka tähtsal kohal. suur tänu, proua van Trolp, härra Krall, palun kaks minutit. ma oma vastuses vastaksin kahele küsimusele, teistele vastaksin nelja silma all küsijatele. kõigepealt, kuidas investoripõhine maksesüsteem äh, luua ja teine küsimus Euroopa äh, Äh, krediidiagentuur, milline see peaks välja nägema? kõigepealt äh, viimane küsimus. Euroopa krediidiagentuur, äh, mida me püüame luua, oleks erarahastatud ähm, valitsusväline organisatsioon, see vastab kõige paremini meie vajadustele, reitingud peaksid olema sõltumatud, kuid võtma arvesse ka avalikku dimensiooni ja võimalikke reitingute tagajärge. selle reitinguagentuuri toimimisviis oleks hoopis teistsugune olemasolevate reitinguagentuuride omast ja äh, lähtutatakse rohkem Basel kaks mudelist, kvantitatiivne äh, dimensioon oleks sellel kõigepealt ja siis kvalitatiivne dimensioon, hiljem süsteem oleks äh, oma ülesehituselt läbipaistvam ja seda oleks selgem, selgem selgitada ja see oleks ka odavam kolmandaks, kaasa tuleks, sellega kaasneks tõesti nii-öelda super läbipaistvus, kõik, mida see agentuur teeks, oleks avaldatud internetis, kõigi, kellel on interneti juurdepääs, on juurdepääs kogu agentuuri tegevusele, kõiki, kõik mudelid ava-, avaldatakse, kõik tegurid, mida mudelisse sisaldatakse, sisestatakse, kõik, iga viimane kui etapp reitingu protsessis on avaldatud reaalajas, avaldatakse mitte ainult tulemus, vaid iga viimane kui samm ning äh, kõik saavad protsessi jälgida kuidas, milline oleks meie platvorm, meie, meie ettepanekust lähtuvalt tuleks määrust muuta kahes osas, kõik äh, emiteerijad peavad kesksel platvormil avaldama oma reitinguagentuuri informatsiooni ja reitingu informatsiooni. reitinguagentuurid viivad läbi öö, äh, oma äh, hinnangu ja öö, äh, üks nendest hinnangutest tuleb osta vaba õigus äh, investori baasil äh, maksesüsteemile seega oleks äh, kõrvaldatud ja omaenda invest-, süsteemi rakendamisele loodud stiimulid. ja proua Launi, kaks minutit. suur tänu, teen tõesti väga lühidalt vastan erinevatele küsimustele, olen nõus, et liigne sõltuvus reitingutest on ebasoovitav, reitingud tuleb kõikidest määrustest välja võtta, aga siin paar hoiatussõna ka, reitinguid ei tohi asendada millegi muuga, kohe kui te asendaksite reitingut millegiga, siis sellele tuleks selline oma äh, maagiline taust luuakse kohe sellele äh, kasutajad, tarbijad peavad äh, hindama ka kogu informatsiooni, kas on tegemist krediidiriski vahetustehingutega, reitingutega või millegi muuga ja tuleb läbi viia omaenda hoolsuskohustuse äh, etapid oluline osa määrusest on ka reitingute läbipaistvus, me peame kogu oma metoodika, kõik oma mudelid ja reitingud, äh, selle, nende alusloogika avaldama. see võimaldab inimestel hinnata, kuidas me oleme oma järi, järeldusele jõudnud äh, ning ise otsustada, kas nad on meiega nõus või mitte, sellepärast et tegelikult kõigil on ju õigus olla teisel arvamusel, läbipaistvus on siin äh, võtmetähtsusega Äh, Fidži seisukohast meie ei anna nõuandeid, kuid määruse äh, kohustab meilt reitingu põhjendusi välja tooma, me peame hindama, miks on krediidireitingut tõstetud või alandatud, aga olgu tegemist äh, kas riigi või ettevõttega emitendi puhul, siis mingeid soovitusi, mida ette võtta, mida teha või mida mitte teha, me ei anna. siis ähm, makseviivituse tõenäosuse küsimus, reitingud ei anna absoluutset äh, makseviivituse määra, makseviivituse määr saab hinnata erinevates portfellides äh, ajavahemiku jooksul, aga maksu, makseviivituse määr, mis on arv, olgu see keskmine äh, näitaja või või üldine näitaja ajahetkes igal juhul, see on hinnang, meie püüame selle asemel hinnata äh, Äh, äh, infot üldisemalt, nii et igaüks saaks olukorda ise äh, paremini hinnata. suur tänu, proua Launi. ja palun sõna raportööril. Grazie, molto breve. aitäh. teen lühidalt, sellepärast et me oleme juba ähm, ajakavast maas. sooviksin tänada kõiki paneliste eelkõige aga oma kolleege, kellelt kuulsime palju ettepanekuid. mida ma nüüd ütleksin? Ehm, seisame silmitsi raske ja keerulise tööga. ideed meil on, aga nende ähm, muutmine äh, uueks määruseks ei ole lihtne. Ret-, reitinguagentuurid äh, jah, on teinud vigu, aga samas on vigu teinud ka seadusandja. seadused on meid alt vedanud. vastusel, vastasel juhul äh, ei oleks üksteise järel tulnud välja ähm, uuem ja parandatud õigusakt niivõrd äh, lühikese intervalliga. kindlasti on vaja mõelda kõigepealt normide peale. kas peaks mõned seaduses õigusakti sätted tühistama või siis oleks midagi äh, vaja teha süsteemi kui terviku suhtes, riigivõlgade suhtes on vaja paremaid norme, kindlasti oleks vaja lahti saada oligopolistlikust äh, olukorrast, rotatsioonisüsteemi on vaja arutada, mõned ettepanekud selle kohta on juba tehtud ja edasi see Euroopa agentuur. uues määruses, mille komisjoni mille komisjon on esitanud uues ettepanekus, ei ole sõnagi sellest Euroopa agentuurist, aga mina arvan, et see peaks la-, jätkuvalt lahtiseks jääma. muudest asjadest ma rääkida ei sooviks, sest aega lihtsalt ei ole. sooviksin siiski teile meenutada vaid ühte aspekti. meil peab tekkima väga kindlal põhjal õigusali-, alus õiguskindlus, õiguskindlust on vaja, õiguse, õiguskindlusetus tekitab probleeme. suur aitäh kõikidele, ma siiralt loodan, et meil õnnestub teha ära hea töö, osaliselt ka tänu tänaste esinejate panusele. suur aitäh, härra Dominici, suur aitäh kõikidele panelistidele, suur aitäh, proua Ross tänud kõikidele, kes on kommenteerinud ja küsimusi esitanud. kahekümne kolmandal veebruaril arutame seda uuesti, kahekümne kolmas märts on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aitäh! Okay, could those leaving please leave quiet? nii, ma paluksin, et need, kes lahkumas on, teeksid seda vaikselt, me peame kohe tööga pihta hakkama, sellepärast et ajagraafikust oleme me niikuinii juba maas. palun, kui tahate omavahel vestelda, siis väljaspool saali. They have to go. We've no. Give me, I have. Is this one any better? Could those who are leaving please go? palun, et äh, kõik, kes ära on minemas, teeksid seda kohe praegu, ma ei taha mitte sõnagi vestlust siin saalis kuulda. Where's the rapporteur gone? I wish to give the floor to Otmar Karas. sooviksin anda sõna Otmar Karasele ma arvan, et kui sa rääkima hakkan, äh, siis äkki inimesed äh, taltuvad ja panevad suu kinni, kui sa esinema hakkad ja ma, vabandust väga, ma hakkan varsti füüsiliselt isikuid välja viskama siit saalist. Otmar Karas hakkab kohe rääkima krediidiasutustest äh, niisiis välja kõik kes ei ole siia kuulama jäämas. lugupeetud proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, krediidireitingu agentuuride alasest arutelust Baseli menetluse juurde ei ole väga pikk. põhimõtteliselt see on seotud ka Basel kahega. me täna esitleme raportööri ja ma toonitan, et me teeme seda üheskoos. me alustame üheskoos õigusloomelist tööd ja selle õigusloomelise tööle me nii nagu ka varem tegime väga palju eeltööd oktoobrikuus 2010. aastal avaldati esimene algatusraport ja toona meie, ütlen väga enesekindlalt Euroopa Parlamendi ja selle komisjoni nimel, panime paika põhimõtted äh, Baseli komisjoni töö tulemuste hindamise alused ja tegelikult ka alused Euroopa Komisjoni järgnevaks tööks see töö on nüüd lõpetatud ja komisjoni ettepanek, mida me nüüd hindame praegu esitatud raportiga, läheb edasi otsustava sammu ja nüüdseks on pöördutud Euroopa Parlamendi poole. mul on väga hea meel, et eile nõukogu eesistuja siin valdkonnakomisjonis selgitas, et Taani eesistujamaana na leiab, et äh, komisjoni ettepanek on väga heaks lähtekohaks. mina leian, et meie jaoks on täiesti selge, et Baseli komisjoni ja Baseli otsuste eesmärgid samamoodi nagu G kahekümne eesmärgid tuleb rakendada. ja me teeme endale selgeks, et me seda mitte ainult ei taha rakendada, vaid et me tõesti peame seda tegema, kuid me oleme alati võidelnud selle eest, et äh, rakendamise puhul tuleb arvestada Euroopa eripäradega majandusstruktuuris, äh, majanduse rahastamises ja ka mitmekülgsusega detsentraliseeritud pangandussektoris ja krediidisektoris ja et me neid eripärasid peame arvestama äh, ja et me oma eesmärkide paikapanemisel ka nendega arvestaksime. pärast seda omal, pärast seda algatusraporti vastuvõtmist on toimunud mitmeid arenguid, mis meie järgmise poolaasta tööd äh, ka kujundavad ja millele nad oma templi peale panevad. riigipeade ja valitsusjuhtide otsus üheksa protsendi pankade taaskapitaliseerimise osas. toon selle ühele üheksa protsenti välja, et väga paljud pangad, mitte kõik pangad, ainult need pangad, mis läbisid koormustesti peavad sellega siis juulikuuks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal saavutama. üheksa protsenti ei kehti mitte kõikidele pankadele, kuid osadele pankadele ja üheksa protsenti kehtib ka erineva põhikapitali definitsiooni kohta, see on erinev siis Baseli komisjoni definitsioonist, selline on praegune olukord. teiseks, meil on mõned liikmesriigid nagu näiteks Rootsi ja Austria, mis on alustanud Basel kolme rakendamist äh, ja soovivad seda kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal täiesti äh,, täielikult ellu viia. ja kolmandaks, vastupidiselt sellele, et meil on siin juba näha esimesi mõjusid äh, üheksa protsendi osas ja baasel kolme protseduuri ennetaval kasutamisel. Äh, sellele vastupidiselt on USA-s täiesti teistsugused arengud, ei baasel kaks ega kapitalidirektiiv kolm ega ka ka baasel kaks, nagu juba mainitud, ei leia piisavat kasutamist ja rakendamist kuigi tegemist on sama rahvusvahelise põhjaga nende eesmärkide rakendamiseks. Need erinevad raamtingimused, mis ma siin välja tõin, nendel on erinev õiguslik alus. Neil on ka erinev põhikapitali definitsioon, kuid kui meie ei aita poliitiliselt kaasa nende eesmärkide hambumisele, toob see endaga kaasa kohustuste äh, kumulatsiooni, mis mõjutavad äh, investeeringuid ja äh, väljamakseid majanduse turgutamisele ja sellega võime me sattuda krediidikitsikusse seega, Baseli protsessis tuleb meil teha korrektuure, kuid meil on ka vaja arvestada raamtingimustega poliitilises arutelus. seega minu raporti ettepanek ei arvesta mitte ainult komisjoni ettepanekutega, vaid teeb ka kohustusi komisjonile ja seda muudatusettepanekute kaudu. meil on veel mõningaid küsimusi vaja arutada selleks, et oleks võimalik siis muudatusettepanekutega lähemalt nendest küsimustest, nende küsimustega tegeleda, nagu näiteks konkurentsimoonutused, mis tulenevad erinevatest tingimustest USA-ga. nii et meil tuleb siin tõesti komisjonile teha ettepanekuid ja anda hinnanguid koordineerimata üleskutsed erinevates liikmesriigides võivad endaga kaasa tuua selle, et riskid varipanganduse sektoris ähm, muutuvad suuremaks. meil on kakskümmend seitse erinevat regulatsiooni, need nõrgestavad põhilist äh, kom-, kontseptsiooni ja seega toovad kaasa konkurentsimoonutusi. seepärast lähtub raport maksimaalsest harmoniseerimisest ja võimalikult suurest paindlikkusest. meie jaoks ei sobi see minimaalse harmoniseerimise ettepanek, mida viimasel ajal on väga palju ette pandud. meil tuleb arvestada ka reaalsete tingimustega. lühiajalised et äh, investeeringud Euroopa Keskpangal on praegusel hetkel kõrgemad kui kunagi varem ja meil ei ole usaldust pankade vahel ja see on nüüd midagi, mis parlamenti ühendab, me peame hoolitsema selle eest, et äh, raha läheks uuesti investeeringusse ja majanduskasvu turgutamisse, mitte et see aga oleks keskpanga varahoidlatesse seda kõike arvestasin ma oma ettepanekute tegemisel. tegemist ei ole raporti lõpliku versiooniga. ma üritasin erinevates aruteludes ka siin kojas leida lähtekohta parlamentaarseks tööks. ka põhilised tahtsin tegeleda põhiliste küsimustega, põhiliste probleemidega ja teiega üheskoos ning muudatusettepanekute kaudu äh, võtta vastu siis lõpliku otsuse komisjonis, seda siis aprillikuus ja ma tahan, et me saavutaksime võimalikult korraliku kompromissi, nii nagu me oleme seda harjunud tegema juba varasemast. see raport peaks olema selgeks märgiks selle kohta, millises suunas peaksid järgnevad otsused minema. mul on väga hea meel, et nõukogu on siiamaani ette näinud märtsikuus kompromissile jõudmise selleks, et me pärast majandus- ja valuutakomisjoni koosolekut saame nõukoguga läbirääkimisi pidada selleks, et siis välja töötada parlamendi seisukoht nõupidamiste ajal siin komisjonis kuni aprillikuuni on meil vaja teha koostööd Euroopa pangandusjärelevalve asutusega selleks, et Euroopa pangandusjärelevalve otsused ja meie õigusloomeline töö oleksid äh, omavahel kooskõlastatud ja et me ei loobiks üksteisele kaikaid kodaratesse. meie oleme need, kes poliitilist vastutust kannavad, me ei anna seda ära lihtsalt sellepärast, et nii on mugavam millised on muudatus, põhilised muudatusettepanekud? Te kindlasti olete lugenud äh, raporti ettepanekut. esimene suurem muudatus komisjoni ettepanekule on see ja see tuleneb arutelust äh, selle kohta, et teatud baasel, teatud riigid kasutavad juba baasel kolme või on hakanud sellele üle minema. nimelt, äh, et omakapitali suurendamine peaks toimuma võimalikult kiiresti selleks, et pankadel oleks võimalik tulevikus võimalikest kriisidest kiiremini välja tulla. mida see tähendab? komisjoni ettepanek on praeguseks ette näinud kahe tuhande kolmeteistkümnendal ja kahe tuhande neljandal aastal kaks koma neli kuni kolm koma viis protsenti põhikapitali, mis peab olema äh, Äh, saadaval. mina olen teinud ettepaneku, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist peaks kehtima nelja koma viie protsendi põhikapitali määr ja meil tuleb äh, vähendada seda paindlikkust, mis meil praegu on, nimelt et meil on kolm erinevat reeglit ja see ei too endaga kaasa äh, selgust olukorras nii et ma olen selle poolt, et me kasutaksime äh, seda keskmist määra, mitte ei välja pandud kõige kõrgemat ega ka kõige madalamat määra. siis teiseks äh, äh, väikese keskmise suurusega ettevõtete ja riigi võlakirjade puhul tuleb riske vähendada see on jällegi ettepanek, mida me oleme üheskoos arutanud, miks on nii, et kuigi raha on võimalik saada EFSF-ist ja ESM-ist, kehtib mõne jaoks null protsenti ja teise jaoks seitsekümmend viis protsenti omavastutust. me peame arvestama sellega, et mõjud on erinevad, meil tuleb tagada tasakaalukord tasakaalust väljas, meil tuleb selgitada, mis on selle null protsendi määraga ja mõeldes nüüd sellele arutelule, mis praegusel hetkel on, peame me arvestama ka protsükliliste mõjudega. seepärast on praeguseks ette nähtud riskikapitali vähenemine väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul vähemalt kolmekümne protsendi võrra. see nõue on väga selgelt äh, sõnastatud väikese keskmise suurusega ettevõtete jaoks antud kriteeriumid, eh, krediitide puhul tuli arvestada ka komisjoni ettepanekuga. ma loodan, et ähm, komisjon veel veebruarikuus esitab meile oma hinnangu selle töögrupi töö kohta, mille komisjon ja nõukogu kokku kutsusid väikese keskmise suurusega ettevõtetele krediidi andmise osas. siis äh, edasi likviidsusnõuded. me teame kõik väga hästi, et meil on probleeme likviidsusega ja see tõi endaga kaasa ka kriisikapitali turgudel. sellepärast me leiame, et peaks jääma komisjoni kursi juurde, kuid sellegipoolest tuleks teatud likviidsusnõudeid kontrollida praegusel hetkel ei ole neid piisavalt paika pandud. millised vara, milliseid varasid näiteks ka arvestatakse kapitali äh, arvestamisel kuld, aktsiad, kui, milline, millised on need vahendid, mis arvestatakse likviidsuspuhvrisse, on praegusel hetkel täiesti ebaselge. Baseliga üritame me seda olukorda selgemaks muuta ja seda varem kui need kriteeriumid, mis pannakse paika alles kahe tuhande viieteistkümnendast aastast neljandaks äh,, finantsvõimenduse määr äh,. mitte mingit avastamist enne, kui lõplikud määrad paika pannakse, kui avalikustamine toimuks varem, siis ei oleks võimalik enam neutraalselt äh, hinnata olukorda enne määra avalikustamist, sellepärast et surve turul muutuks liiga suureks. kuid tuleb öelda, et praegusel hetkel äh, Äh, komisjoni ettepanekus on siiski väga palju ebakõlasid. ma arvan, et äh, kõige suurem ebakõla on meil võimalik siin komisjonis kõrvaldada. nimelt, et äh, rahvusvaheliselt on ette nähtud erinevad tehis, tähised erinevate ähm, raamatupidamisstandardite jaoks. meil on vaja ka võrdseid aluseid hindamiseks ja meil tuleb neid nõuda viiendaks, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus. me teame, et meil on seitsekümmend erinevat äh, viidet ja kõik, ma loodan, soovivad neid vähendada. praeguses ettepanekus on äh, kolm punkti. esiteks on paika pandud äh, ristviidete prioriteedid, mille hulgas on kaksteist Äh, põhiprioriteeti, millega Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus peab hakkama tegelema kohe paralleelselt meie valdkonnakomisjoni tööga. teiseks, äh, kümne ristviite kustutamine äh, ja seda on tehtud nüüd paralleelselt Euroopa pangandusjärelevalvega ja siis seitseteist ristviidet, mida soovitakse mujale viia nii et kui me need kokku liidame, oleme me neljakümne ristviite juures, nii et praeguses ettepanekus on meil praegu juba võimalik erinevatel tasanditel seda tööd jätkata ja tahtsin selle selgelt välja tuua. kuuendaks, direktiivis on ettevõtete juhtimine paika pandud ja see, et meil on erinevad eeskirjad erinevates liikmesriikides ja et need tuleb omavahel kooskõlastada. seitsmendaks see on tähtis ja kõlab väga lihtsalt. Äh, vastutsüklilise puhvri arvestamine on praegu väga individuaalne. meil on vaja meie arvates ühist lähtekohta äh, puhvri paikapanemisel ja need äh, peaksid olema siis tõesti ühtsed ja seda siis vastavalt süsteemsete riskide nõukogu ettepanekutele. ja viimane punkt äh, komisjonile, kaks üleskutset komisjonile, millised osad kapitalinõuete neljandast direktiivist on need võimalik rakendada, kui USA ei rakenda neid nõudeid samal ajal seda sellepärast, et see tooks endaga kaasa konkurentsimoonutusi turul. ma palun, et te vaataks, et ei kasutaks neid erinevaid tingimusi USA-s ja Euroopas selleks, et tööga viivitada ja oodata. see komisjon teeb õigusloomelist tööd ja viib seda ellu ning me teame, meil on juba protsessi käigus vaja teada, millised on mõjud juhul, kui kapitalinõuete neljas direktiiv rakendub erinevatel aegadel ja kui USA ei pea kinni rahvusvahelistest kokkulepetest, siis võib-olla tuleks ette näida nä,, näha vabatahtlikud poliitilised ähm, manööverdamistingimused. ja viimane punkt, äh, mõju uut uute reeglite mõju ettevõtete rahastamisele. ka siin tuleb väga kiiresti reeglid paika panna, sellepärast et meil tuleb äh, õppida kriisist ja äh, toetada töökohtade loomist ning majanduse turgutamist. ja Nendest mõtetest lähtusin, kui raportööri, raportit koostasin ja lähtusin sellest varasemast algatusraportist, mis kahe tuhande kümnendal aastal siin kohas vastu võeti ja ma ootan põnevusega ko-, meie koostööd järgneval poolaastal, sest äh, tulemusi ei pea näitama mitte ainult meie, vaid kõik selle komisjoni liikmed. Um... suur aitäh ja nüüd variraport raportöör sotsiaaldemokraatidelt. Äh, suur tänu, Sharon! suur tänu, Otmar Karas, suur tänu selle raporti ettepaneku ja sissejuhatavate sõnade eest. minu fraktsioon on täiesti üksmeelel raportööriga. kriisiaegadel on vaja teha head tööd, mitte riskida ja oodata, nii et hakakem pihta raportööril on täiesti õigus, kui ta kutsub meid üles kõiki koostööle, jah, meie kõik peame midagi ära tegema. ma leian, et meile on esitatud õigusloome üks tähtsamaid äh, projekte ja vähemalt minu fraktsioonis leitakse, et selles äh, raportis peituvad väga suured võimalused äh, viimaks läbi pangandussüsteemi reformi mida on hädasti vaja ja meil on võimalik seda reformi mõjutada. me ei tohi seda võimalust käest lasta, kui me tahame Euroopat ja kogu maailma äh, kriisile, kriisidele vastupandavamaks äh, muuta meil on vaja seda tööd jätkata, meil on vaja suuri ambitsioone selleks, et pangandusreformi läbi viia ja see peaks olema tõesti kogu meie töö nurgakiviks tahaksin kasutada võimalust ja välja tuua mõned punktid, mitte kõiki, sellepärast et raportööril on tõesti õigus ka teada saada, millises suunas sooviksid variraportöörid äh, seda raportit muuta ja millises suunas võib-olla tulevi-, tulevased arutelud äh, liiguksid. kõigepealt, äh, mis on see põhiline klausel, mis on meie jaoks kõige tähtsam? süsteem peab vähendama riske me peame muutuma riskikindlamaks. me ei tohi uuesti sattuda olukorda, kus maksumaksja peab kinni maksma riskid, mis tulevad pangandussektorist ja mida ei ole võimalik kontrollida. meil oli juba korra tegemist püssirohutünniga, mis pidi õhku lendama ja me ei saa sellist olukorda endale teist korda lubada, nii et riskide kandjad ja riskitoodete puhul eh, peaksid meil olema äh, kindlalt paika pandud need, kes vastutavad ja meil peavad olema selged äh, krediiditingimused paika pandud nende jaoks, kes loovad töökohti, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ja seepärast teeksime raportöörile ettepaneku, et me pööraksime oma tähelepanu ka riski hindamisele korrektsele riski hindamisele ja me kavatseme selles osas teha ka öö, konkreetseid ettepanekuid selleks, et me saaksime defineerida, millel on tegemist suurte riskidega ja millel on tegemist lihtsalt igapäevase tööga peale selle tuleb äh, välja tuua ka see, et meil on vaja ka rahvusvahelisele pangandussüsteemile konkreetseid nõudmisi selleks, et äh, see ei äh, piiraks investeeringuid väikese keskmise suurusega ettevõtetesse. kui me vaatame riskistruktuuri ja üritame lahendada likviidsusprobleemi, siis ei ole me veendunud, et meil on võimalik likviidsuse katmismääraga lahendada ma arvan, et meil tuleks pigem tähelepanu pöörata ka selle peale, kuidas pikaajaliselt likviidsusega tegeletakse, millised on pikaajalised likviidsusstruktuurid ja likviidsustähised. meil oleks väga hea meel, kui me saaksime raportööridega rääkida ka sellest, kas netofinantseerimismäärad ei võiks olla võimaluseks äh, riskisüsteemis vähendada ja vähendada ka väga lühiajalist äh, perspektiivi ja pigem suunata pankasid äh, pikaajalisele planeerimisele. kui me mõtleme Lehman Brothersi pankrotile, siis me näe-, nägime ju, kui suurt rolli mängis kogu süsteemi kokkukutsumisel just see lühiajaline lähenemine. nii et mõelgem selle peale, kas ei oleks mõistlik teha ettepanekuid, millega oleks võimalik luua operatiivseid äh, alasüsteeme, millega süsteemi paremini toimivaks muuta. järgmiseks küsimus selle kohta, kuidas suhtuda äh, riskidesse, mis tulevad äh, riigipankadest. siin äh, leidis raportöör, et komisjon peaks tegema täiendavaid ettepanekuid, ka meie leiame seda, kuid me tahaksime ühe sammu edasi minna. meil on ju riskid täiesti selgelt olemas äh, riigipankade haldamise osas ja just täna hommikul kuulamisel rääkisime ju sellest, kas meil tuleks reitinguagentuure muuta, nende mõju muuta, kuidas meie tahame anda oma panuse selleks, et reitinguagentuuride kaal väheneks, kuidas meil oleks võimalik nad äh, välja jätta nendest äh, juhistest, kus meil ot-, ei ole ilmtingimata reitinguagentuure vaja. ja siin on näha tegelikult äh, Otmar Karasi ja Leonardo Domenici raportööride vahel ka sarnasusi, meil tuleb tõesti pangandussüsteeme õhutada, sisemisi reitinguid andma, mis on ka usaldusväärsed. miks? me ka ei tegele selle küsimusega ja ei nõua pankadelt, et neil tuleb üles ehitada süsteemid, millega meil oleks võimalik hiljem paremini töötada, ilma et äh, meil oleks kogu aeg vaja reitinguagentuure reitinguid ikka ja jälle kasutada. nii et see oleks võib-olla ka sammuks edasi. ja see on tõesti punkt, mis meie jaoks on tähtis ja mille üle me sooviksime veel aru pidada siis küsimus, millele tegelikult vihjas ka juba Otmar Karas. nimelt, et toimub äh, konkurents baasel kolme ja Euroopa pangandusjärelevalve eesmärkide vahel. ehk siis küsimus, kuidas oleks vaja neid äh, nõudeid kapitali jaoks äh, välja töötada ka pangandussektor peab tegelikult äh, äh, usaldama süsteemi ja teadma, millised on tingimused, peab teadma, kuhu me pikaajaliselt suuname liikuda, milline peaks olema haldamine. selleks, et oleks võimalik äh, pikaliselt arvestada, millised on järgnevad arengud. meie õigusloojana äh, äh loomelise töö tegijatena ja seadusandjatena ju tegelikult ei taha, et tekiks äh, segadus selles osas, milline peaks olema, millised peaksid olema nõudmised kapitalile tulevikus. ja viimane punkt, see mõjutab äh, seda, mida tegelikult kolleeg Lynn McCarthy raportis me juba mainisime, nimelt äh, ettevõtete juhtimine ma arvan, et ka selles küsimuses on veel küsimused lahtised. esiteks äh, selles osas, kuidas äh, tegevdirektorid äh, tegutsevad, kuidas neid võiks suunata rohkem pikalisele mõtlemisele. me tookord üritasime tegelikult anda endast parima selleks, et saavutada võimalikult hea tulemus, kuid sellegipoolest me ei saavutanud kõike, mida olime ette võtnud, nii et sooviksime kolleegidega, eriti just Rahvaparteist ja öö, ähm, ka liberaalide hulgast rääkida sellest, kuidas me praegu saaksime siin ettevõtete juhtimise puhul välja töötada meetmete paketti, millega oleks võimalik äh, ettevõtete juhtide ja vastutavate isikute äh, tööd suunata nii, et ka nemad oleksid huvitatud pikaajalistest arengutest ja et meil oleksid sellised järelevalveasutused, mis tegutseksid ka investorite huvides. Need on need põhilised punktid, millest me lähtume muudatusettepanekute tegemisel, me oleme veendunud, et Otmar Karas on väga pädev isik seda raportit koostama ja me ootame juba põnevusega suurepärast koostööd um,. suur aitäh! hoiatan teid, mul on juba üksteist sõnasoovijat. ja Arliin kohe sai kaheteistkümnendaks, ma arvan, et kõik täna ei jõua sõna saada. järgmisena annan sõna iseendale ALDE variraportöörina. kõigepealt suur aitäh raportöörile selle eest, et te võtsite arvesse mitmeid aspekte mida me mõttevahetusel arutasime ja variraportööride kohtumisel arutasime. ma ei saa igat üksikut ideed äh, detailselt hakata öö, kirjeldama, peatuksin vaid mõnedel. ei ole üllatav, et soovitakse öö, null riskimäära riigivõlgadele. ma siiski leian, et et kui teise liikmesriigi nullriskiga võlakiri on äh, nii-öelda mõningate küsitavate aspektidega, võib-olla siis oleks vaja ikkagi finantsjärelevalvet. Äh, kui liiga kiirustada, siis võib tulemuseks olla protsükliline mõju, aga samas ega me ei tohiks ka häbeneda seda, et ette eh, järelevalveasutused eh, teostaksid läbi järelevalvet taolistel juhtudel. ükskõik, milline riigivõla roll Euroopa Liidus ka on, eh, meil peaks olema järjepidevus ka kolmandate riikide suhtes. lõppude lõpuks kolmandatel riikidel on väikse, vähem nii-öelda selline öö, Eh, keskmine riigivõlglus, sellepärast et neil puudub nii-öelda eh, mitme riigi peale keskpank. mul on väga hea meel näha parandusettepanekuid eh, kaubandus, finants küsimustes, sellepärast et praegusel ajal kasv on äärmiselt oluline. mõelgem sellele riigivõla kriisile, mis meil praegu on, ega me ei saa fiskaal äh, Mm, mõju saavutada ainult püksirihma pingule tõmmates, eh, meil on midagi muud ka vaja ära teha. Trade finance, eh, mm, seal oleks võib-olla eh, täpsemat selgust vaja sõnastuses. me arvame, et see ei peaks olema selline valdkond, kus mm, oleks vaja minna suurema kapitali teed, otsustada see pauh ära ja siis pärast hakata tagantjärgi vaatama, et kas me ikka õige, õigesti käitusime. kui me siin liiga kiirustame, siis äh, ei anna negatiivsed tagajärjed ennast kaua oodata. Te olete proportsionaalsusest siia teksti lisanud öö, äh, sellest me rääkisime ja kindlasti on oluline ka Euroopa pangandussektori spetsiifika. Mario Draghi möödunud nädalal rääkis sellest ähm, ka parlamendis esinedes. tegelikult universaalset lahendust ei ole, ühelt poolt me tahame võib-olla maksimaalselt harmoneerida, teiselt poolt me soovime öö, äh, hakkama saada suurte rahvusvaheliste pankade ja väikeste hoiupankade erinevustega. võib-olla ei peaks siin hakkama mõtlema vaid iga liikmesriigi spetsiifikale, ma arvan, et me peaksime rohkem üldisemalt lähenema ma arvan, et üldiselt me peaksime siiski vägagi baasele jälgedes käima öö, nii, et asi klapiks kokku ka rahvusvahelise praktikaga. mõnedes asjades aga öö, erandid Baseli suhtes ei rikuks rahvusvahelisi põhimõtteid niisiis, ma arvan, et võib-olla maksimaalset harmoneerimist saavutada võimalik ei ole. mõningates ko-, küsimustes äh, tuleb proportsionaalsuse huvides mõelda, kuidas käituda. USA osas olen ma juba oma seisukoha maha öelnud Äh, ma sooviksin, et äh, meie läbirääkimismeeskonnad nii-öelda rel- äh,, äh, alasti ja relvitult läbirääkimistele läheksid. ma ei sooviks, et Euroopa õigusakti läheks mingisugune lause, et ja äh, muuseas me oot-, jääme ootavale seisukohale USA õigusaktide osas, et me vaatame kõigepealt, mida teie teete öö, äh, ma arvan, et pigem tuleb lähtuda tulemusest, siis see võib-olla mõjutab mingisuguseid äh, järgmisi samme. Teie teises muudatusettepanekus on öeldud, et samu reegleid tuleb kasutada kõikide turuosaliste suhtes ma arvan, et äh, kui midagi, ähm, et see, mida äh, soovitakse teha hoiupanga jaoks või huvides, et see ei pruugi üldse sobida ähm, suurele rahvusvahelisele korporatsioonile. nii et selles mõttes ma arvan, et võib-olla rohkem oleks vaja ähm, erinevaid harmoneerimistasa-, mõtteid äh, võib-olla kasutada pangandusjärelevalvet isegi veelgi rohkem mm, jah, nende esimene fu-, funktsioon on reeglistiku koostamine, aga ärgem unustagem nende muidki fun-, funktsioone, mis me oleme neile andnud. Ehm, kohustuslik vahendusmenetlus, ehm, üheksateistkümnes artiklis, üheksateistkümnes artikkel näiteks EBA määruses ja nii edasi. kohustuslik vahendus näiteks, meie pooldame seda, mis seal üheksateistkümnendas artiklis on, me pooldame seda isegi suuremal määral pide-, pigem kui väiksemal määral, seal nurgas on väga häälekaks inimesed muutunud muuseas. kaheksandas muudatusettepanekus te ütlete, et Äh, makrojärelevalve reeglitega on ka võimalik äh, midagi ära teha. jah, me teame, et on olemas liikmesriikides ja rahvusvahelisel tasandil järelevalvet. ESRB ähm, soovitused on selle kohta olemas. Ähm, ma, mul on selline tunne, et antud juhul Äh, ei ole võib-olla need väga veel siia sisse võetud, kuusteist, seitseteist on need artikli numbrid, mis ESRB-s mm, kirjas on. Neil on oma roll õigusaktide osas äh, nõustamisel, neil on oma roll liikmesriikidele mm, nõuandmisel, ma arvan, et ega meil ei õnnestu kunagi kätt ette panna absoluutselt kõikidele varamullidele, mis võivad tekkida. Iirimaal, Ühendkuningriigis ja Hispaanias kinnisvarasektoris toimuvale, toimuva suhtes pidi reageerima, aga samas Prantsusmaal selline vajadus puudus, niisiis kõike ei saa ühe, ühtemoodi äh, ähm, kohelda. jah, ühelt poolt on vaja harmoneerimist, aga samas tuleb arvestada ka ähm, ühe või teise riigi spetsiifikat, tuleb äh, mõista seda niimoodi, et juhised tulevad nii-öelda Euroopa äh, allikast äh,, mitte kahekümne seitsmest erinevast reeglite kogumist ma kujutan ette, et, et ega e, kunagi ei saa kõik liikmesriigid tähe, täht, täht, tähelt kõiki asju samamoodi jär-, järgida. meil on siis veel muidugi need e, pensionifondid, e, äriühingute osas tehtav töö, võib-olla selle peale peaks ka mõtlema. ja lõpetuseks rohkem läbipaistvust. minu meelest me pea, meil peaks olema palju rohkem info väga paljudes ähm, valdkondades, meil on vaja rohkemat infot selles kohta, mis toimub panganduses, mis toimub tehingutega seoses äh,, võib-olla on palju rohkem nii-öelda rahalisi kohustusi, näiteks äh, äh, uusostulepingud äh,, siis pangad vahel vahetavad omavahel varade kogumeid, miski nendest saab suurema või kõrgema reitingu. ausalt öeldes, ega meil päris selge ettekujutus puudub, et mis toimub, niisiis meil on vaja palju suuremat selgust, et millised kohustused ikkagi on. jah, võiks olla ka aruandlus väärtpaberite laenude kohta ja meenutagem neid probleeme, mis Lehmaniga toimusid ähm,. arvasid, et varad on panga käes, aga tegelikult neid on võimalik nii-öelda äh, tagasi võtta kui seda clawback'i ei ole registreeritud, seda võimalust ei ole registreeritud, siis sellisel juhul tekib meil ka suurem või õiguskindlus, et me teame täpselt, et mis asjad on nii-öelda lõplikult panga käes ja milliseid asju on, milliseid varasid on võimalik tagasi taotleda. ma arvan, et sellest oleks vägagi kasu. ja repod, äh, mida ma mainisin, nende ja muudegi asjade suhtes oleks võib-olla kasulik, kui oleks avalikustamisformaat olemas. et oleks selgelt paigas, milline protsent on deposiitide all. sellepärast, et äh, eh, mõningad teised varad, need võivad olla prioriteetsemad kui hoiustajate hoiused. mõningad info peab äh, olema avalikustatud vaid järelevalveasutustele, aga mul on selline tunne, et mm, mõned muud asjad peaksid olema avalikustatud ka investoritele. tegelikult ma võiksin äh, palju muudki veel öelda, aga nüüd ma olen juba piisavalt ähm, rääkinud, Vicky Ford on järgmine variraportöör, kes äh, sõna saab ja nüüd loen üles kõik, kes sõna saavad. Philippe Lambert, Corin Wortmann-Kool, Olli Ludvigson, Wolf Klint, Pavanche Beres, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Peter Skinner, Arlene McCarthy no,. Uh, <laughs> well, and we won't get anybody else rohkem me siia äh, nimekirja juurde ei äh, saa panna. Werner, sinu raportiga juhtus täpselt sama lugu, et oli vaja täiendavat aega, aga nüüd Viki, palun. aitäh. kõigepealt ma olen väga eh, paljuga nõus ähm, sellest, mida näiteks raportöör juba täna ütles. suur aitäh raportöörile, sellepärast et ähm, lähenesid ähm, nii-öelda sellele küsimusele komplekssemalt mõtlesid kaubanduse finantseerimisele ja nii edasi. muidugi mõningad tehnilised üksikasjad äh, on minu jaoks äh, küsitavad seal. ma tean küll, et äh, soovitav on rohkem toetada VKE-sid, ma olen nõus selle põhimõttega küll, aga ma ei ole päris nõus selle viisiga võib-olla minna tagasi baasel ühe juurde, siis on veel ähm, räägitud siin riski äh, suurendamisest mujal. minu arvates me peame siin seda arut-, äh, riigivõlga arutama, kui me selle asja jätame nõukokku, siis minu arvates tekib seal teatud huvide konflikt. tihti ma seda ei ütle, aga antud juhul ma leian küll, et me peame seda siin arutama ja samuti ka kommertsvarade riskimäär, vahel võib see liiga öö, väike olla. seal võib ka tekkida suuremad võimalused VKE-dele. artikkel kakskümmend kuus, ma saan aru küll, mida sa soovid siin saavutada, aga minu arvates öö, on selleks öö, paremaid võimalusi korporatsioonid, mis kasutavad eh, riski, eh, riskide turvamist, no ma ei oska nüüd öelda. võib-olla ka oleks siin vaja teistsugust lähenemist. vähemu, vähemusaktsionäride huvid, kindlasti tuleb selle peale mõelda pankade puhul kas või näiteks, neil peab olema õigusvõime ähm, taotleda ähm, endale kapitali valdusühingu teistes osades, kuigi siin on võib-olla pisut natuke kaugele mindud. olen nõus selle murega, et tõesti kiirmenetluses komisjonile on liigne öö, õigus antud. ma ei ole kindel, kas ma niimoodi sellega nõus olen, sellepärast et minu meelest see tekitab pigem rohkem ebakindlust, minu meelest äh, pigem peaks minema seda teed, milles sai kokku lepitud järelevalvepaketi osas, ehk äh, lähme sama teed, nagu juba kokku sai lepitud nendes äh, kiirmenetluse õigustes. Sharon ütles selle kohta ka. aga mõned, terve rida selliseid asju, millega ma nõus ei ole. jah, meil on vaja ühtset määrustikku, aga maksimaalne harmoneerimine ei ole sugugi alati kõige õigem tee olen siin sama meelt nagu Mario Draghi, nii nagu ta meile möödunud esmaspäeval ütles, et kui me soovime tugevamaid panku, siis me peame ka praktilisemalt olema meelestatud. pangad ja majandused on erinevad, nende erinevustega toime tulemine on üks põhiline eh, vahend majandusliku järelevalve teostamiseks. raportööri muudatusettepanekut puhvri osas, minu meelest see lahjendab pigem seda vahendit. ta on öeldud, et ESRB peaks kasutama ühtset alust, aga ESRB alu-, arvates ühtset alust ei ole. nii et me peaksime seda asja veel analüüsima ja siin on tehtud ka ettepanek näiteks määruse e, e- elluviimise et-, eesmärkide muutmise kohta, see tähendab seda, et kõik peaksid nagu rõõmsalt käsikäes tempot aeglustama, ma ei tea, kas see väga õige on. jah, olen nõus, et Euroopal on oma spetsiifika, me äh, väga pikalt seda juba oleme arutanud Karase raportiga seoses, põhiline on see, et Ähm, äh, ka-, äh, kindlustuse kapital ei ole võib-olla tegelikult äh, sissemakset, seal ei ole tehtud mm,. Lloydi pank on üks selline näide, see lihtsalt on muud moodi nii-öelda kasutatav, aga minu arvates see moonutab võrdseid võimalusi, see mm, näitab riski vääras, vä-, väära määrana nii et minu meelest siin tuleks asja parandada, kui on kapitali ülepaisutatud. minu arvates see peaks olema investorile täielikult arusaadav, mis need varad tegelikult on. informatsiooni avalikustamine on väga oluline. Uudoga olen ma ka nõus selles mõttes, et stabiilse finantseerimismäära osas meil on vaja otsust Eh, pikkade, pikaajaliste, pikaajalisi otsuseid pangad ju võtavad vastu, aga samas meil on vaja mõista, milliste riskidega eh, seal tegemist on. Eh, see oli teema nii Lehmani kui muude asjade puhul. me räägime sellest, et USA ei ole ellu viinud Basel kahte meenutagem, et paljudes öö, kohtades baasel kaks on tegelikult baasel ühest nõrgem, nii et selles mõttes öö, tuleb vägagi kainelt mõelda, kuidas käituda. raportööri põhjenduspunkti siin selles osas võib-olla peaks muutma. tavaaktsiate öö, muutmine Äh, nende nimetamine kapitaliinstrumentide äh, no ma ei ole väga kindel. kahekümne viienda artikli äh, sõnastus, jällegi sõnastus, mida me peame veel analüüsima. teised valdkonnad, mida me ei ole veel arutanud, ähm, äriühingute kinnisvara näiteks on aktuaalne. siis mis saab siis, kui tekib maksejõuetus, kui öö, laenu ei suudeta tagasi maksta. näiteks mõnedes riikides on selline kord, et, et kui laenu ei ole suudetud tagasi maksta pool aastat, siis tegelikult see ei lähe nagu veel sellisena kirja öö, makseviivitusena. et öö, mõnedes riikides kulub öö, aega, kuni öö, Äh, hakatakse tegutsema, äh, kui äh, saja kaheksakümne päeva asemel hakatakse tegutsema üheksakümne päeva pärast, see võib ähm, äh, muuta ähm, käitumistavasid tõsiselt. me peaksime mõtlema ka refinantseerimisriski peale aga ma ei tahaks, et CLO-de osas äh, läheksime tagasi selle olukorra juurde, mis oli enne seda suurt kriisi. tegelikult võlaemitentide suht-, poolt ei ole ka siin mingisugust kriitikat ma kuulnud. niisiis, see on küsimus, mida me peaksime vaatama, aga väga ettevaatlikult olema meelestatud. Uudoga ma olen sama meelt ähm, reitingute osas, aga ma ei tea, kas sisemised reitingud võiksid küsimuse ära lahendada. selle asemel pigem peaks tõsiselt mõtlema, kuidas minna krediidikvaliteedi reitingu ähm, suunas äh, avaliku reitingu asemel. siis oli siin juttu ähm, tagatisena kasutatavatest repodest. kas see on tagatisega võlakirjade kategoorias või kuskil mujal. ma olen tegelikult väga tõsiselt mures, et üks selle kriisi tagajärgi on selline, et järjest rohkem pangalaene on tagatisega. no olukord on ähm, väga erinev üle Euroopa, mõnedes kohtades on rohkem, paremad tagatised, mõned mingites kohtades on paremad nii-öelda varad olemas, on vaja paremat selgust, et millised varad tegelikult on. mõned ja, ja varakogumid öö, öö, on ka väga erinevad ja on vaja Äh, selgeks saada, milliseid tagatisi antakse. ja see, et pangal peab olema minimaalne määr ähm, nii-öelda äh, sidumata kapitali, enne kui nad saavad täiendavaid laene anda. noh, see on jälle piiratud mängumaa ma vabandan, et siin oli terve plejaad selliseid väga tehnilisi öö, punkte, igal juhul ma ootan koostööd kolleegidega selle eh, õigusakti osas. Next for the Greens, Philippe Lambert. Yes, thank you, Sharon, in the interest suur tänu, Sharon, et aega kokku hoida, ei hakka ma rääkima kõigist nendest asjadest, millega ma olen tegelikult nõus raportööri töös. suur tänu selle esimese töö mustandi eest, mul on väga hea meel, et sa ei pea seda meie töö äh, lõpptulemuseks, vaid äh, alles töö alguseks. see on väga tore ja mul on väga hea meel ka, et sa püüad olukorda reaalselt hinnata, äh, mitte lihtsalt abstraktselt seda valdkonda käsitleda kõigepealt paar sõna selle kohta, millest rääkis Viki seoses reitingutega ja riskidega jah, siin me peame langetama valiku, kas me ütleme, et me viitame reitinguagentuuridele ega taha äh, neile anda sellist poolregulatiivset rolli või lähtume me siseriskimudelitest, kuid ei usalda neid. ja ma arvan, et siin on kõige olulisemaks osaks finantsvõimenduse määr tegelikult. meie tahaksime, et meil oleks püsiv finantsvõimenduse määr äh, õigusloomes, mitte lihtsalt läbipaistvus, vaid ka tõesti äh, piirmäär, sellepärast et see aitab meil riske kontrolli all hoida, see oleks selline lagi riskidele tõesti ja meile äärmiselt meeltmööda. ja veel paar asjaolu, mida teised siin ei ole maininud kahepoolselt äh, oleme me maininud äh, Ottomarile, et äh, me tahaksime nüüd karasreeglid pärast eelkäijate märkide jätmist, meil oleks vaja eraldi äriettevõtete lähenemist selle igava panganduse ja kasiinopanganduse vahel. kui siin viidati jõukusele ja pangandussektorile. pangandussektor City versus Wealth ja äh, see on selline hea pereisa lähenemine, kolmeteistkümne protsendi võrra hoiused suurenesid viimasel aastal, seda me tegelikult tahaksimegi näha ja see oleks äh, üheks võimaluseks seda teha oleks just nimelt selle dokumendiga. süsteemse tähtsusega finantsasutused, neid tuleb ka hõlmata. Äh, ma ei saa aru, miks me peaksime viivitama selle valdkonna käsitlemisega liiga läbikukkumiseks liiga suured, äh, organisatsioonid on meie jaoks liiga ohtlikud ja ma arvan, et äh, siin pole meil aega oodata. asutused, mis olid süsteemsed enne kriisi, on veelgi süsteemsema tähtsusega äh, tänases maailmas ja ma ei saa aru, miks me peaksime selles küsimuses ootama jääma. kapitalinõuded ja siin on jällegi Londoni ja mandri lähenemiste vahel erinevused. ja lugedes Financial Timesi üllatas mind see, et selleks, et kapitali päästa, äh, Martin Wolf on öelnud, et me peaksime rakendama finantsvõimenduse määra, mis oleks maksimaalselt kümme. suurepärane, meie oma ettepanekus nii kaugele ei lähe, aga me usume, et äh, seda tuleks veelgi rõhutada, see, seda on öelnud Londoni esindajad, aga Londoni on kriisist õppinud äh, loodetavasti ja, ja selleks, et äh, vältida kriisi tulevikus, on nemad teinud ettepaneku sellise meetme kohta. likviidsusrisk, tugevamad ettepanekud, see valmistab meile muret, mitte me tahaksime ka mittestabiilset rahastamismäära äh, käsitleda, Tuudor Viki äh, mainisid seda, aga see on küsimus, kus me peamegi jällegi rakendama kohustuslikke äh, näitajaid, ma olen nõus. kas, kas tõesti? meil on vaja kohustuslikku tähtaega, aga me ei saa öelda, et me lihtsalt hoiame vääradel silmasid silma peal meil tõesti oleks vaja kohustuslike lähene, kohustuslikku lähenemist. Otmar on ise öelnud, et suurem osa meie kriisist oli tegelikult likviidsuskriis, mitte maksujõuetuse kriis, nii et ma arvan, et likviidsusrisk on meie süsteemis äh, endiselt liiga suur ning äh, selles osas tuleks midagi ette võtma. sisemudelid. kui me ei saa neid äh, välja juurida, kõrvaldada, siis on vaja nende üle paremat järelevalvet ja mingisuguseid võrd-, mingisuguste võrdlusaluste rakendamist kas me peaksime tasustamise eeskirjade juurde tagasi pöörduma? kapitalinõuete direkti-, kolmandas direktiivis me juba seda tegime, ma äh, me peame vaatama, kuidas praeguseid eeskirju on rakendatud, kas neist piisab, kas me oleme olnud piisavalt ranged, see pole päris kindel. aga äh, jällegi, kui me vaatame, mida Londonis tehakse, siis äh, endiselt on neid, kes äh, ei saa meie sõnumist aru, kes pole seda sõnumit kuulda võtnud, et ületasustamise päevad on läbi ja siis jällegi maksimaalne ühtlustamine, minimaalne ühtlustamine. Äh. mina arvan, et parim lahendus oleks võimalikult palju, äh, äh, teatav paindlikkus, turustruktuur on erinev erinevates riikides, aga me tahaksime, et panganduse järelevalveorgan EBA teostaks järelevalvet, me ei taha, et meil oleks selline kõigi kä-, käsi vabaks jätev süsteem. me tahaksime, et meil oleks oma äh, eeskirjad, mille eiramine peaks olema põhjendatud äh, ja eba-, peaks äh, seda kontrollima. olles meie ühishuvide valvuriks. ühesõnaga meie äh, eesmärgid on suured, aga ma ei tea, kui kaugele me jõuame. me tahame suurt enamust, äh, mul on juba mingi ettekujutus, kuhu me tõenäoliselt jõuame, kuid ma julgustaksin äh, raportööri, vaadake siiski äkki on, kuhu, kuhu on võimalik minna, tõesti katsuge neid piire. ja Ameerika Ühendriikidest ettejõudmine liiga kaua, ma ei tahaks, et äh, meie Euroopa õigusloojad alluksid Ameerika Ühendriikide kongressi taktikepile, ma ei usalda seda taktikeppi, kui ausalt öelda, ja ma arvan, et mina, me peaksime astuma samme, mis teenivad Euroopa huve äh, ja rangemad reeglid on meie huvides, kui me vaatame, kuidas London on reguleerinud äh, siduvad likviidsuse äh, eeskirjad, äh, finantsvõimenduse määr, London teeb seda sellepärast, et see on meie huvides, see on ja loomulikult võib olla konkurentsipositsioonide seisukohast ka teatavaid kahjulikke mõjusid sellistel sammudel, kuid Londoni kogemus näitab, et rangemad eeskirjad on meie konkurentsipositsiooni hoopis parandanud. ja meie tahaksime, et meil oleksid eeskirjad, mis muudaksid meie finantssektori vastupidavamaks ja ma arvan, et see tõmbab kapitali ligi, mitte ei peleta seda eemale sellepärast, et kasumi lootus Euroopas võib küll olla väiksem, kuid kasum on paremini tagatud. investorid teavad, et kui nad meie turule investeerivad, siis nad võivad ennast turvaliselt tunda. Nende tulu on etteennustatav ja etteennustatavus on üks osa usalduse ülesehitamise tööst. nii palju siis minu poolt täna, ma arvan, et meie töö pole veel sugugi lõppenud, aga teeme ka oma koostööd konstruktiivselt nagu tavaliselt. suur tänu ja nüüd jätkame ja las-, anname sõna võimalikult paljudele komisjoni liikmetele ja teisel, mõnel teisel päeval räägime sellest veel, Karin. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin tänada raportöör Ottomar Karast tehtud töö eest. raporti projekt on äh, üldiselt äh, mulle meeltmööda ja ma arvan, et me peame tehtud juba veel teht-, juba tehtud veel edasi arendama räägiksin neljast valdkonnast, kus minu meelest annab veel midagi ära teha. kõigepealt kommenteeriksin äh, nõukogu äh, ebakindlust, äh, ebaselgeid signaale, sõnumeid selle kohta, kas kapitalinõuete direktiiv nelja neli on endiselt prioriteet või on see kuhugi kadunud. Prantsusmaa, Saksamaa on nõudnud põhielementide edasilükkamist ja see tekitab päris palju segadust, sellepärast et samal ajal nõuame me üheksaprotsendilist likviidsusmäära õige pea ja nõuame seda pankade stressitestides. ja tänaseks pole päris selge, kuidas kõike seda rakendama hakatakse. seetõttu ma arvan, et meil oleks kiiresti vaja turgudele anda rohkem kindlust. me teame, et äh, kindlusele aitaks kaasa ka kindlus selles osas, kuidas likviidsusmäära hakatakse rakendama ja see tooks turgudele üldiselt stabiilsust. kui on teada, millis, kuidas, milliseid varasid arvesse võetakse. ja praegused arengud äh, on äh, tagurlikud, ma arvan, et ähm, kapitalinõuete direktiivi neljas versioon peaks äh, olema endiselt äh, prioriteet, me peaksime isegi kaugema minema, isegi panganduses lõivude puhul kõik need, kes tahavad viivitada rakendusprotsessiga, kapitalinõuete direktiivi rakendamisega ja tahaksid panganduslõivu varem sisse viia, siis see ei ole õige lähenemine pankade tugevamaks muutumine on parim viis kriisist väljatulemiseks. ma ei ütleks, et ma olen selle panganduslaivu vastu, aga ma arvan, et kõigepealt peaksime äh, määratlema selgelt need prioriteedid, mille poole me püüdleme. ja teiseks, kas tegemist on Euroopa lähenemisega, maailma lähenemisega, mis on meie eesmärk, mõningates valdkondades võime minna kaugemale kui teistes valdkondades, mul ei ole midagi selle vastu, aga tahaksin kommenteerida seda maksimaalse ühtlustamise äh, lähenemist, äh, millest äh, Karas oma raportis räägib. ma olen sellega nõus, kuid me ju kõik teame, et teatavatel tingimustel teatavates liikmesriikides mõningate liiki pankade puhul tuleks püüelda enama poole ja ma arvan, et selline maksimaalse ühtlust, maksimaalsest ühtlustamisest edasiminek, seda peaks piirama. Hollandi riiklikul riigipangal on pädevus vajadusel ületada kapitalinõuete direktiivi tingimused ja ma arvan, et see ei ole õige lähenemine, meil oleks vaja äh, Äh, selgeid tingimusi, selgeid kriteeriumi, mille üle saaks äh, EBA järelevalvet teostada. sellepärast, et äh, me tahame, et meil oleks Euroopa siseturg, mis austab seatud eeskirju nii suurel määral, kui see vähegi on võimalik. ja kolmas küsimus, ähm, likviidsuse küsimus, olen nõus sellega, mida ütles Viki, mida ütlesid teised. me peame põhjalikumalt analüüsima likviidsuse äh, määratlust, peame analüüsima, milliseid varasid arvestatakse, ma tean, Otto Marr, me juba rääkisime omavahel sellest äh, ja sa ütlesid, et sa oled avatud aruteluks ja raport ei ole selles küsimuses veel lõplik, aga ma võin teile ühe näite selle peale tuua, iga kaetud Äh, võlakiri ei äh, saa olla alati kõrge kvaliteediga vara ja samas iga äh, äh, väärtpaber äh,, mis äh, on oluline, ei pruugi samas olla subprime vara ja öö, seal on teatavat paindlikkust, me ei saa öelda, et üks on hea, üks on äh, rämps äh, ja ei lähe seega arvesse, kui me nii täpselt need asjad paika paneme, äh, siis tekib mõningates liikmesriikides tõsiseid probleeme. ja me ju ei soovi seda, me tahaksime, et meil kõigil oleksid, oleksid kvaliteetsed varad likviidsusriski hinnangul me kõik tahame ja sellega tekib ka see risk, et äh, kui me kõik hakkavad soovima samu varasid, sama varade liiki, siis äh, tekib uus süsteemne risk. meil peaksid olema ka lihtsalt selged krediidi kvaliteedi kriteeriumid paigas. kuulasin huviga seda, mida ütles äh, Viki, mida ütles Philipp ja võib-olla seda arvesse võttes, tehes koostööd raportööriga, saame selle küsimuse kallal tööd teha Äh, siis ettevõtete juhtimine ja tasustamine, olen täiesti nõus Uudoga, ma arvan, et me peame Otom-, Ottomari äh, lähenemist edasi arendama. Äh, me peame arvesse võtma institutsiooni ja asutuse pikaajalisi huvesid, me tahame keskpikka ja pikaajalist säästlikkust, jätkusuutlikkust, arvesse tuleb võtta kasumit, riskide võtmist ja sellest välja tööt-, tule-, sellest tuleks välja töötada midagi konkreetsemat, mõned liikmesriigid töötavad selle valdkonna kallal, teised liikmesriigid jällegi on jätnud selle kõrvale ja seetõttu on olukord üsna segane. selles valdkonnas, ma arvan, peaks meie eesmärgiks olema ühtlustamine öö, teataval tasandil ma olen valmis aruteluses äh, osalema ja ma arvan, et me peaksime tasustamispoliitikas paika panema konkreetsemad äh, kriteeriumid ja seda saab teha kapitalinõuete direktiivi raames, nagu äh, varemgi on tehtud. Olle Ludvigson järgmisena, me ei saa võimalust anda kõikidele sõnasoovijatele siin rääkida täna, sellepärast et aeg on meil napp, eks me räägime mõnel teisel päeval edasi, kuivõrd tegemist on tähtsa äh, teemaga. suur tänu ja suur tänu raportöörile selle äh, toreda siis tutvustuse eest. mul on mõned kommentaarid. ma tahaksin äh, seada küsimärgi alla maksimaalse ühtlustamise põhimõtte see põhimõte ei ole kooskõlas Basel kaks eeskirjadega ja see pole kooskõlas ka kapitalinõuete eeskirjadega. ühtlustamine ei pruugi viia suurema stabiilsuseni, sellepärast et liikmesriigist pannakse paika vajalikud kapitalinõuded ja sellega tekib äh, oht, et Euroopa muutub vähem stabiilseks ja maksumaksja peab selle äh, eest maksma. see ei ole minu meelest äh, hea. ja siis aja küsimus. komisjon on teinud ettepaneku, et mõned liikmesriigid võivad tegutseda kiiremini ja kui eeskirjades paigas, äh, raportöör teeb ettepaneku, et need liikmesriigid, kes on juba jõudnud kaugemale kui teised liikmesriigid, peaksid teisi järele ootama ja arvan, et siinkohal äh, me peaksime eelistama komisjoni lähenemist, liikmesriikidel peab olema võimalus äh, kiiremini tegutseda ja oleks vale saata Euroopa Liidu poolt sõnum, et liikmesriigid, kes on äh, kiiresti omadega ühele poole saanud selleks, et stabiilsust tagada, peavad nüüd asuma ootama. ja siis, mis puudutab pankade järelevalvet ja võla hindamist, pangad peavad oma võla määrad kahe tuhande viieteistkümnendast aastast avalikustama. ma arvan, et me ei peaks seda edasi lükkama. Texia juhtum näitas meile, et äh, analüüsis ei saa seda elementi tähelepanu alt kõrvale jätta. Texia äh, tuli stressitestiga äh, küll toime, kuid tegelikult ei olnud tugev elujõuline pank. ja kui oleks võlamäära vaadatud ja analüüsitud varem, oleks olnud võimalik varem asjasse sekkuda ja lõpetuseks, parlament peab avaldama survet selleks, et Euroopa Pangandusametit tugevdatakse, selle asemel, et äh, kärpeid sisse viia, peab, äh, tuleb tagada et äh, oleks eraldatud vajalikud ressursid ja et äh, amet saaks oma ülesandeid täita. me peame komisjoni eelarve ettepanekut analüüsima, paistab, et komisjon on liiga tagasihoidlik oma ettepanekutes ega äh, võta arvesse tegelikku personalivajadust. suur tänu ja järgmisena proua Peres Äh, suur tänu. kõigepealt suur tänu raportöörile selle koostöövaimu eest. Äh, meie aruteludes on olnud võimalik näha, kuidas on võimalik edasi arendada meie ettepanekuid äh, ja komisjoni algset tööd ma räägin mõningatest küsimustest, äh, mis on minule südamelähedased, äh, kuid äh, mida on siin juba mainitud teistegi kõnelejate poolt. kõigepealt Ameerika Ühendriikide küsimus, tegemist on tähtsa küsimusega ja meie komisjon, meie parlament peaks oma seisukoha välja kujundama. kuulsin, mida te ütlesite, proua esimees, te ütlesite, et tegemist pole tähtsa küsimusega, aga, aga on küll siiski, sellepärast et Euroopa Liit ei saa rääkida oma konkurentsist ja äh, unustada äh, pangandussektori konkurentsi äh, ülejäänud maailmas. ma tuletan teile meelde, et seoses kriisiga parlament hääletas Balderi kokkuleppe poolt ja Baseli kokkuleppe poolt ja selleks, et me, me peame austama vastastikuse põhimõtet, me peame määratlema äh, looma oma häiretabeli, kui tegemist on äh, meie kokkulepete mitte austamisega Ameerika Ühendriigid on siin ka tähtsal kohal, selle, mitte ainult Ameerika Ühendriigid, aga Ameerika Ühendriigid on meie Atlandi-ülese kaubavahetuse üks osa. mis puudutab likviidsust, siis võib-olla ma ei saanud päris täpselt aru või kuulsin valesti, aga härra Karas, Karas ja kui me oleme äh, olukorda äh, analüüsinud äh, ja loobuksime samas likviidsuse konkreetsetest kriti-, kriteeriumitest, kas siis me võtaksime vastu mingisuguseid uusi meetmeid või kujutate te ette, et seda tuleks sekundaarsete õigusaktide tasandil teha? kui me, siin on meil kui me tahame vastu võtta uusi määrusi, meil on kaasasustamise õigus, see on üks asi ja kui me tahame äh, teisest äh, õigusamet rakendada, siis see on hoopis teine küsimus, siis äh, veel ka riigivara küsimus. ja äh, likviidsuse ka seatud risk, null risk, null risk, mis ei ole null risk riigivõla tasandil, ma arvan, et isegi alla kümneaastased saavad sellest äh, aru. ma usun, et kõik, ma loodan, et kõik tunnevad muret selle pärast, et EBA ise äh, esimesel juunil kaks tuhat kaksteist ütles, et turul on teatav oma, oma prognoos ähm, seoses äh, riigivõlaga. uskumatu. turg on täie, turul valitseb täielik segadus ja me ei saa seda leevendada. meil on vaja kainet mõistust ja riigivõla turul on olukord hullem kui mujal on väga palju ebakindlust, kahtlust, täielik häireolukord. ja nüüd me tahaksime siin ebastandardeid rakendada. ma tahaksin, et me räägiksime sellest küsimusest enne Kallase raporti vastuvõtmist. ja mulle tundub et kõige mõistlikum oleks riigi võlaküsimust käsitleda täpselt samamoodi, nagu me kesk-, tegeleme likviidsusküsimustega üldiselt. ja neljas südamelähedane küsimus mulle pangandustegevuse lahkulöömine sajaprotsendiliselt, Philip Lambertil pole siin, aga olen veendunud, et härra Karase raport aitab äh, meil pangandus, pankade, hoiupankade äh, tegevust äh, lahku lüüa. ja see on oluline meie parlamendi jaoks, tundub mulle viiendaks, krediidiagentuurid. me pöördume tegelikult tagasi Basel kahe juurde. mina olin Aleksander Ratmani vastu, kui ta oli äh, väikeste keskmise suurusega ettevõtete krediidireitingute äh, küsimuses äh, avalikustamise poolt, kui me tahame pole järjepidevad, siis me peame oma sellest määrusest välja võtma kõik viited äh, krediidiagentuuridele. see ei tähenda seda, et krediidiagentuuridel poleks enam mingisugust rolli, kuid äh, neil lihtsalt ei oleks enam legi-, muud legitiimsust kui see, mida on neile andnud õigusloojad. me peame Äh, juba seni tehtut arvesse võtta selles valdkonnas. ja mis puudutab äh, kapitali küsimust, ma arvan, et äh, pärast Basel kahte oleme selles vallas kaugema, kaugele jõudnud ja me peame loomulikult, meie ambitsioonid peavad olema suured. me peame ja ma arvan, et äh, praegu on suurem koostöövaim kui Basel kahe ajal, koostöö äh, äh, millest saame hiljem pärast täpsemalt rääkida uh,. Thank you very much. The interpreters is... tõlgid on nõus veel viis minutit uh, meile andma. kas um, soovid Ähm, vastata mõnedele kommentaaridele või äh, annan sõna proua Elisa Ferreerile? Ähm, viis minutit ja kui sa pärast viit minutit veel räägid, siis pead inglise keeles tegema. aitäh! püüan teha lühidalt, sest ma teen lühidalt, sellepärast et äh, eelkõnelejad on juba palju asju ära öelnud, aga ma ei saa teisiti, kui pean tänama sind tehtud töö eest ja äh, sinu avatuse eest äh, ja tegemist on tähtsa küsimusega, aga samas ka keerulise küsimusega. juhiksin tähelepanu ainult mõningatele asjaoludele. ja et tuletada meelde juba siin äh, puudutatud, ma arvan, et noh, tähtis on tegeleda tasustamise küsimusega, ma arvan, et reaalmajandus, reaalmajanduse maja rahastamine äh, on tähtsad loomulikult riigivõlg, likviidsus, iseäranis likviidsuse pikaajaline dimensioon, mida minu meelest pole veel piisavalt käsitletud. siin on paranemisruumi, selgitamisruumi ja siis veel kaks küsimust. suhe kapitalinõuete direktiivi neljanda osa ja süsteemsete asutuste vahel. ja veel üks konkreetne küsimus, mis on äärmiselt äh, oluline mõningate ärimudelite puhul. Äh, nimelt, äh, kuidas tegeleda nõnda, nõndanimetatud non-operational holding company ettevõtetega, millest on räägitud muudatusettepanekut number nelikümmend ja ma arvan, et mõningate äritegevuste puhul on äh, oluline veel täiendav tugevdamine, me peame äh, tegelema äh, selliste ettevõtetega, kellel on ka huvi pangandustegevuses, kuid mis samas ei tegutse selles valdkonnas kapitalinõuded äh, selliste äh, ettevõtete poole, kes, ettevõtete puhul, kes ei tegele konkreetselt pangandusettevõtetega, pangandustegevusega. Äh, kui tegemist on valdusfirmadega, siis ja kui tegemist äh, on mitte tegutsevate valdusfirmadega, kus on, äh, kus, äh, mis kapitali osas on, omavad vähemust kapita-, panga kapitalist, siis mõningate äriettevõtete puhul on see väga asjakohane valdusettevõte on tähtsal kohal. Need ei peaks olema kapital, kui nagu samasugune nagu pangandusettevõtete puhul. ja see on küsimus, millest tahtsin rääkida, sellepärast et äh, eelkõnelejad ei ole seda puudutanud ja minu jaoks on loomulikult olulised ka need teised küsimused, mida ma oma sõnavõtu alguses mainisin. üldiselt äh, toetan äh, meie valitud lähenemist. aitäh! suur tänu! ja sellega lõpetame praeguseks meie arutelu muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne seitsmes veebruar kaks tuhat kaksteist ja nagu ma ütlesin, ma olen kindel, et sõnasoovijaid oli teisigi, nii et katsume leida mõnel teisel päeval pool tundi äh, või kolmveerand tundi selle arutelu jätkamiseks äh, ja siis on võimalik äh, raportööril ka kõigile sõnavõtjatele vastata. suur tänu!